hästi, kallid kolleegid, siis ma teeksin ettepaneku, et asume kohe seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde ja ette on nähtud kuulamine, mis meie jaoks on väga oluline ja see kuulamine puudutab Euroopa Sotsiaalfondi ning me arutame siis mõneti ka selle fondi tulevikku. ja vaatame, mis on Euroopa Sotsiaalfondi roll, selle mõju ja muidugi äh, peame siin silmas ka tulevusi Euroopa Komisjoni algatusi. tahaksin tervitada meie kolme külalist. ja ma annaksin neile ka kohe sõna, aga enne veel tuleksin, tuletaksin meelde, milline on meie ajakava. sest äh, meil on kaheosaline kuulamine täna, siis toimub eh, ekspertide kuulamine ning teine osa kuulamisest eh, leiab aset järgmise aasta esimesel veebruaril. kus osalevad peaasjalikult sotsiaalpartnerid. enne aga, kui annan sõna külalistele, tahaksin siiski veel pöörduda meie raportööri Pascal Gruny poole kes lühidalt juhatab sisse arutelu ja seejärel siis saavad eksperdid ligikaudu kümme minutit kõneaega. palun, proua Grüni. kas ma võiksin rääkida viis minutit? jah, aitäh. suur tänu, kallid kolleegid, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi kaks resolutsiooni resolutsiooni, mis hääletati seitsmenda oktoobri täiskogu, näitavad, kuivõrd suurt huvi tunneb Euroopa Parlament Euroopa Sotsiaalfondi vastu ning Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku vastu. väga paljud küsimused on veel lahtised ja ähm, ma, mul on tõesti suured ootused seoses tänase ekspertidega toimuva arutlusega ja loodetavasti saame me siis arutlusel esile kerkivat äh, arvesse võtta ka raporti koostamisel. praeguses olukorras me peame välja töötama äh, tõhusaid vahendeid selleks, et äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiat täita, meil on eesmärgiks seitsmekümne viie protsendine täistööhõive saavutada meie kõige vanemaks ja esimeseks äh, vahendiks äh, siin eelarveküsimustes ongi sotsiaalfond, me peame koondama oma jõupingutused õigusloome osas, muutma äh, oma algatused läbipaistvamaks, sellepärast et me tahame tõesti väga võimalikult tõhusalt seda instrumenti ära kasutada veebruaris loodi töörühm Sotsiaalfondi osas, mina olen selle esinaine ning meil on ka mm, alalised äh, kontaktid komisjoniga arvamuste vahetamiseks. nüüd, äh, mis olulist on toimunud, juunis korraldati kahepäevane konverents Sotsiaalfondi kohta komisjoni poolt, kus äh, nii meie komisjoni esinaine kui mina ise osalesime samuti on meil Euroopa Sotsiaalfondi resolutsioone hääletatud äh, parlamendis ning äh, selles resolutsioonis toodi välja Sotsiaalfondi eripärad, samuti on meil äh, väljatöötamisel seitsmes äh, ühtekuuluvuspoliitika raport ja ma pean tunnistama, äh, et äh, ma kahetsen, et me ei ole kiiremini suutnud edasi liikuda neis küsimustes ja seetõttu me ei saa täna seda asutada. muidugi mõiste, Lissaboni leppe jõustumine on ka päris palju asju muutnud, Euroopa Parlament on nüüd Euroopa Sotsiaalfondi määruse osas kaasotsustajaks ning meie roll on siin oluline seega me peame väga suurt tähelepanu pöörama kogu arutelule. Euroopa Komisjonilt oodatakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskpaigaks õigusloomelist ettepanekut nii kaua, aga siis me mm, omalt poolt töötame ka välja ettepanekuid. mis puudutab finantsperspektiive, siis me tahame samuti siin omandada, oma, anda Euroopa Sotsiaalfondile piisavat tähtsust selleks aga, et väljakutsetega toime tulla, on vaja ka piisavat rahastamist ja seega me peame pöörama erilist tähelepanu just äh, vastava komisjoni äh, kolleegide tööle ja tagama omavahelise koostöö. üheksateistkümnenda oktoobri eelarve ülevaade, mille avaldas Euroopa Komisjon, ei võimaldanud meile aga edasi liikuda, mingeid arve praegu ei ole väljastatud ja lõpetuseks, kallid kolleegid, daamid ja härrad, tahaksin peatuda neljal punktil, mis minu jaoks on eriti olulised. esmalt Euroopa Sotsiaalfond äh, on tööhõivet edendav vahend, äh, nii see peab jääma, samuti peab see tagama sotsiaalset kaasatust, me peame seeläbi võitlema vaesuse vastu, kuid äh, Eh, seda eelkõige seeläbi, et eh, inimesed suunatakse tagasi tööturule, aga mitte ka mingil muul moel. Eh, Euroopa Sotsiaalfond on just selleks asjakohane vahend, samuti peab fond olema lihtsam ning tõhusam. majanduskriisis on meil praegu Äh, on meil praegu töötuse tase väga kõrge, aga sotsiaalfondi vahendeid ei ole piisavalt ära kasutatud. me peame toetama piisavalt ka neid struktuure, mille abil saab projekte luua. lisaks sellele peab sotsiaalfondi saama kasutada kõikide piirkondade arenguks. Äh, me peame seeläbi tagama ühtekuuluvuse sotsiaalsel tasandil meil peab olema e, regioonide olukorra jaoks sobivam raamistik siin. ükskõik milliste piirkondade või regioonidega ka tegemist ei ole, peab e, just regioonidel olema e, sõnaõigus küsi-, oluliste küsimuste otsustamisel, sellepärast et nad on kohapeal olukorraga kõige paremad, paremini, kohapeal oleva olukorraga kõige paremini tuttavad Eh, kriisi ajal me peame erilist tähelepanu pöörama just eh, töötuse vastu võitlemisele. Eh, me teame, et riikide eelarved on vähendatud ja seega me ootame väga palju Euroopa Liidult. samas ei tohi siiski ka unustada, et tööhõivepoliitika osas on igal liikmesriigil oma vastutus ja Euroopa ei saa kõike ise ära teha. daamid ja härrad viiekümnendatel aastatel loodi sotsiaalfond teatud põhjustel ja need põhjused on endiselt olemas. me peame nüüd vaatama, aga kas Euroopa Sotsiaalfondi vajadused on samad kui varem ning me peame vaatama ka, miks ei ole sotsiaalfond suutnud vastata kõikidele tekkinud probleemidele. suur aitäh ja nüüd annaksin sõna meie ekspertidele ning äh, alustaksime härra Carlos Tortueroga, kes on Hispaaniast ja vastutab Euroopa Sotsiaalfondi juhtimise eest seal. palun, teil on kümme minutit. Eh, suur aitäh, lugupeetud proua eesistuja, lugupeetud kolleegid, enne kui lähen oma ettekande juurde, tahaksin teile anda edasisi tervitused Maria Luther Rodriguez Fernandesi poolt, kes hiljuti nimetati tööministeeriumi, tööministriks ta toetab täielikult kõiki äh, Euroopa Sotsiaalfondi poliitikaid ja eesmärke. kõigepealt tahaksin tänada teid sellest, et mul on võimalus täna siin teile ettekanne teha, suure rõõmuga panustan arutelusse, mis puudutab Sotsiaalfondi tulevikku. Euroopa Sotsiaalfond on peamine Euroopa Liidu rahastamisvahend, mis investeerib inimressurssi, tegemist on väga olulise instrumendiga, mis võimaldab jõuda äh, kaasavama ning solidaarsema Euroopa Liiduni. praegu on käimas väga sügav sotsiaalmajanduslik kriis ja see ei nõua Sotsiaalfondilt mitte ainult seda, et me kaasaksime inimesed nii ühiskonda kui tööturule, vaid ühtlasi peab Sotsiaalfond olema ka tõukejõud muutustele, mis peavad aset leidma tööturul. Hispaania on üks nendest liikmesriikidest, mis on saanud kõige rohkem kasu ühtekuuluvuspoliitikast läbi erinevate struktuurifondide, ja tegemist on ühtlasi ka liikmesriigiga, millel on kõige suuremad vajadused nii tööhõive kui ka eh, koolituse osas. seega on meil tohutud kogemused, mida saame kasutada selleks, et parandada oma tulevikku ja öö, eh, sama oleme teinud ka Sotsiaalfondi puudutavas ajutises töörühmas. ja seega üritan siis nüüd tuua välja mõned ideed, mis, mis ehk rikastavad seda arutelu kõigepealt äh, küsimused, mis meile esitati, kuidas parandada äh, sotsiaalfondi rolli ja nähtavust? Äh, mis puudutab tööhõive, õppimise, vaesuse vähendamise ning sotsiaalse kaasamise suurendamise osas. sotsiaalfond peab mängima väga olulist rolli selliste muutuste läbiviimisel kas või juba sellepärast, et Sotsiaalfondis töötavatel inimestel on väga suured kogemused ja ka sellepärast, et Sotsiaalfond on otseselt seotud kõikide aktiivsete poliitikatega. ja seega peab Sotsiaalfond seisma hea nende inimeste eest, kes kõige rohkem abi vajavad ja ühtlasi ähm, keskenduma nendele poliitikatele, mis võimaldaks äh, viia läbi vastu-, äh, struktuurilised muudatused, mis võimaldaksid vähendada ebavõrdsust maailmas. seega peaksime ühtlasi üritama levitada ka häid tavasid, mis võimaldavad ähm, erinevatele poliitikavaldkondadele uut hingamist anda. selleks oleks vaja luua näiteks äh, üks Euroopa Liidu ühine inimressursi initsiatiiv ning ühtlasi kasutada innovatsiooni ka operatiivprogrammides daamid ja härrad, üks kõige olulisemaid äh, võtmesõnu tule, sotsiaalfondi tulevikus on mitmetasandiline haldamine. oluliselt tuleb keskenduda territooriumile, tuleb keskenduda kohalikule tasandile, sest et see on kõige lähemal inimestele, kes otseselt sotsiaalfondist kasu saavad. meil on väga häid näiteid sellest, näiteks algatus Equal ja see näitab seda, et kui poliitika töötatakse välja, võttes arvesse kohalikke tingimusi ning eripärasid ja äh, kaasates kohalikul tasandil töötavaid inimesi, siis on tulemused kõige paremad. me oleme pingutanud selle nimel, et jõuda vajaliku tasakaaluni selles töös, kõigepealt ühelt poolt kaasata äh, riikliku tasandi äh, võimuorganid selleks, et nad keskenduksid turuvajadustele ja teisel pool kohal koha peal tuleb rakendada poliitikat ellu paindlikult. ja ühtlasi oleme kaasanud ka need organisatsioonid, kes esindavad kohalikul tasandil Sotsiaalfondi kasusaajate huve. nii et Sotsiaalfond peab kombineerima lähenemist, mis liigub ülevalt alla ning alt üles. teiselt poolt me ei tohi samuti silmist lasta ka seda, et kõik need probleemid, mis inimesi tänapäeval puudutavad, on väga keerulised ja seega nende lahenduseks välja töötatavad poliitikad peavad ähm, olema kõikehõlmavad, loomulikult me peame rääkima siin koolitusest ja töö otsimisest, kuid samuti haridusest, inimeste tervisest ja äh, elamistingimustest. ja seega peame me tagama selle, et Sotsiaalfond täiendab ka Regionaalarengu Fondi tegevust. ma soovin, et koostöö oleks parem kuid ma ei soovi seda, neid kahte fondi ühendada, sellepärast et kummalgi fondil on oma selged eesmärgid ja need täiendavad üksteist, nii ka need, seega need fondid peaksid töötama edasi täiesti iseseisvalt, kuid siiski töötades välja ka ühiseid projekte. sotsiaalvaldkonnas peab samuti äh, siin töötama selles suunas, et globaliseerimisega kohanemise fond äh, ja Progressi programm äh, täiendaksid Sotsiaalfondi. üks lahendamata küsimus Sotsiaalfondi puhul on selle äh, nähtavus ning äh, see, kui palju selle kohta infot on on ju täiesti uskumatu, et sotsiaalfond, mis on parandanud miljonite inimeste elu Euroopa Liidus, on avaliku arvamuse osas endiselt täiesti tundmatu. Hispaanias oleme me selles suunas pingutanud ja näeme juba ka esimesi tulemusi ja Eurobaromeetri kohaselt oleme me äh, kolmandal kohal nende riikide osas, kus sotsiaalfond on kõige nähtavam. Euro-, äh, Hispaania kodanikud ju teavad, millised on sotsiaalfondi eesmärgid, kuid endiselt töötame välja uusi meetmeid selleks, et intensiivistada meie suhtlemist meediakanalitega ja seda koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Hispaanias loomulikult tuleb alati keskenduda nendele inimestele, kelle vajadused on kõige suuremad. nüüd äh, teine punkt, kas oleks võimalik viia sisse sotsiaalfondi struktuuri kontrollisüsteem, mis põhineb tulemustel? hetkel pööratakse meedias tohutut tähelepanu sotsiaalfondi bürokraatiale ja liigsetele kontrollidele, mis, mille eesmärgiks on see, et raha kulutatakse õigesti. praeguses kriisiolukorras võib juhtuda, et lausa pikkadeks perioodideks täiesti operatiivsed programmid äh, halvatakse äh, ja need programmid tegelevad tihtipeale inimestega, kes elavad sotsiaalse tõrjutuse olukorras. nii et äh, kindlasti ei tohiks need kontrolliprotsessid ähm, panna kogu protsessi seisma. loomulikult on meil vaja selgeid ja arusaadavaid mängureegleid, meil peaks olema võimalus tõlgendada reegleid vaid ühtemoodi, see kindlasti lihtsustaks meie tööd nii programmi haldamises kui ka äh, äh, audiitorite töös loomulikult on sotsiaalfondi äh, alase info andmine laiemale publikule oluliselt keerulisem kui teiste fondide puhul. kui me tahame olla tõhusamad, siis peame paremini äh, jälgima seda, kuidas äh, mõjutavad inimesi need tegevused, mida tehakse Sotsiaalfondi raames ning me peame võtma endale suurema vastutuse selles osas, et eesmärgid oleksid ka kontroll, kontrollitavad ja et need näitaksid, kas inimesed, inimeste olukord on ka tegelikult paranenud ja seda mitte ainult materiaalses mõttes. abi peaks jõudma otse kasusaajateni ilma igasuguste vaheetappidena va,, etappideta. ja toetuste maksmine peaks toimuma võimalikult kiiresti. kolmaks, kuid, kolmandaks, kuidas sotsiaalpartnerid osalevad Sotsiaalfondi töös. innovatsioon ning töövõrgustikus regionaalsel, riiklikul ja Euroopa Liidu tasemel peavad tooma kaasa edasimineku meie koolitussüsteemides, tööhõive osas ning samuti sotsiaalse kaasamise osas. Hispaanias oleme alati pööranud suurt tähelepanu partnerlusele ja selleks, et nii öö, sotsiaalpartnerid kui ka MTÜ-d saaksid meie töös tihedalt kaasa lüüa. teiselt poolt oleme me näinud temaatiliste Euroopa võrgustike puhul, et ähm, riikidevaheline koostöö on täiesti võimalik ja see on ka vajalik selleks, et lahendada need probleemid, mis on kõikidele liikmesriikidele ühised. üks kõige ähm, selgemaid näiteid sellest on võrgustik Euro-Rooma, mida juhib Hispaania selleks, et integreerida romide äh, kogukond äh, ühiskonda. see kaasab kolmeteist äh, liikmesriiki Hispaania üritab siin parandada poliitikaid, mis võimaldaksid parandada ka romide kogukonna elutingimusi Euroopas. õige suund oleks see, mis on võetud näiteks mm, Hispaania diskrimineerimise vastase operatiivprogrammi osas. nimelt pooled programmi haldajatest on MTÜ-d kes on ju kõige lähemal inimestele ja kes tunnevad kõige paremini seda olukorda, milles elavad raskustes olevad inimesed. nii et tuleb ähm, kõige suurem osa ressurssidest suunata nende inimeste poole, kes kannatavad kõige suurema ebavõrdsuse all, tuleb võtta arvesse ka soolist aspekti ja need kaks aspekti ongi kõige olulisemad äh, sotsiaalfondi ellurakendamises Hispaanias ühtlasi on väga oluline kaasata ka parlamente sellesse töösse, nii Euroopa Parlamenti kui ka riikide parlamenti, parlamente, valitsusi ja kõiki teisi äh, sidusrühmi. tuleb panna paika ühtsed, ühised eesmärgid ja tuleb tagada nende saavutamisel rohkem sidusust ja suurem koostöö. koostöö võimaldab ühtlasi äh, võrrelda tehtud tööd, sealhulgas ka seda, mida on teinud Euroopa Komisjon kuidas mõjutab äh, sotsiaalfondi tulevikku majanduskriis? Euroopa Liit strateegiaga kaks tuhat kakskümmend on astunud olulise sammu edasi äh, selles osas, et sotsiaalfondist saaks oluline fond, oluline fond, mis tegeleb konkreetsete inimeste probleemidega, nende inimeste probleemidega, kes on kõige suuremates raskustes ja mis rõhutab kõige rohkem selle fondi nähtavust ning konkreetseid tulemusi ja parandaks ka koordinatsioonitööd, lihtsustaks kogu protsessi, et oleks konkreetsed rahalised kohustused ja et meie prioriteedid oleks ühised, loomulikult tuleb tulemustele hinnang anda, hinnang anda tuleb säilitada äh, Äh, selline kontrollimehhanism, kuid ei tasu siin tähelepanu pöörata ainult rahalisele küljele, vaid ikkagi sellele, kuidas inimesed seda abi on saanud, kuidas nad saaksid kõige rohkem kasu sellest programmist ning tuleb ähm, hinnang anda ka sellele, kas see tõepoolest on parandanud inimeste võimet või konkurentsivõimet tööturul. suur aitäh teile ja kindlasti äh, teen teiega koostööd, nii nagu teie seda soovite. suur aitäh nüüd palun sõna härra Mark Garceele, kes on siin ühelt poolt esindamas kõiki neid ühendusi, mis tegelevad koolitusega, inimeste tööturule tagasitoomisega ja samal ajal olete kirjutanud palju artikleid, teoseid mis valgustavad meid selle üle, kuidas toimib Euroopa Sotsiaalfond ja milliseks kujuneb selle tulevik. suur aitäh ja suur aitäh ka eelneva esitluse eest. ja ma tahaksin omalt poolt ka teha mõningaid ettepanekuid lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikutele, siis ma olen jaganud oma ettekande viide ossa. nagu me teame, Euroopa Sotsiaalfond on vana. nüüd aga me suundume uude ajastusse, kaks tuhat kakskümmend ootab meid ees ja vahepeal toimus siis kriis kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa suurenes äh, töötus, Euroopa Liidu kultuur on muutunud äh, mitmerahvuslikumaks ning äh, muudatusi on olnud erinevaid. seega, siis on meil uus olukord, kus on kaotatud usaldus Euroopasse, Euroopa unelmasse nii-öelda selleks, et muuta Euroopa Sotsiaalfond nähtavamaks, äh, siis äh, tuleks äh, astuda tõsiseid poliitilisi samme. sellega peab kaasnema ka selge seisukoht. näiteks Lissaboni deklaratsioon omal ajal oli selliseks seisukoha väljenduseks nii et me peame lähtuma siin Euroopa sotsiaalõigusest. kindlasti on tegemist siin suure väljakutsega ja sammuga edasi. teiseks tahaksin peatuda Euroopa Sotsiaalfondi rolli laiendamisele. teame, et seeläbi on võimalik Äh, uusi algatusi luua, üksikisikute vastutust suurendada, samuti edendada üksikuid pro-, projekte, ettevõtlusvaimu, aga kesksel kohal peab olema üksikisik, kes siis vastutab oma enda eest. teiseks äh, tahuks on jällegi teadustöö äh, selles osas, mis puudutab professionaalset integratsiooni nagu e-õpe, coaching, äh, ametialane mm, ümberkoolitus, äh, samuti vaimne tervis on siin olulisel kohal. kolmandaks, võib-olla tuleks rohkem kaasata ettevõtted. koolitusi peaks korraldama ettevõtetes ja lõpptulemuseks peaks olema töökoht tuleb rohkem väärtustada ka madalamaid äh, kvalifikatsioone, äh, kuid ka kõrgemaid kvalifikatsioone uute tehnoloogiate puhul. samuti äh, psühholoogiline külg on oluline. me oleme näinud teatud east alates hakatakse äh, vähem töötama, ametiühingud on noh, näiteks rääkinud sellest, äh, milline on praegu olukord pensionile minekul, on täheldatud, et kuna äh, praegused töötingimused on keerukad, pensionieelikutel on väga suur psühholoogiline surve sellisel juhul on võimalik leida viise, kuidas ametialaselt siis suunata inimesi uutele teedele. ja me kindlasti peaksime ka selle üle järgi mõtlema. sotsiaalmajandus võib samuti tähendada seda, et me loome uusi töökohti. mõningad ettepanekud. esmalt sotsiaalse ettevõtluse loomine ning äh, teenused äh, kodus. tegemist äh, võiks olla siis üleminekufaasiga, mis aitab tagasi pöörduda tööhõivesse. see puudutab eriti neid, kes on pikka aega töötud olnud. teine ettepanek, kogukonnateenuste pakkumine ja siin muidugi tuleb äh, tagada ka sotsiaalne ühtekuuluvus kohalikul tasandil. ja ma sooviksin teha veel ühe ettepaneku, see on võib-olla natukene hulljulgem. me peaksime välja töötama avaliku huvi ettevõtte äh, mõiste Euroopas, millel oleks ka oma juriidiline definitsioon seda on vaja seetõttu, et töötus on teatud sihtrühmas kihistunud ja seda on täheldada kõikides liikmesriikides. ma olen, me oleme näinud seda ka erinevates Euroopa programmides. Need probleemid, mida me, millega me seisame silmitsi oma koduriigis, on tegelikult olemas ka sellistes riikides nagu Bulgaaria ja Poola nii et tegemist oleks sotsiaalse ettevõttega, tegemist oleks uue struktuuriga. ning äh, Euroopa Sotsiaalfondis neid föder äh, võiksid toetada neid. samuti Sotsiaalfond võib tulla abi kohaliku tasandi ja regionaalsetele vabaühendustele, tegemist on tegemist on äh, selliste organisatsioonidega, mis saavad luua töökohti. neljandaks, me peaksime parandama Euroopa Sotsiaalfondi äh, tõhusust. tegemist on transversaalse vajadusega. selles ettevõttes, kus äh, mina töötan, oleme me loonud sotsiaalse rentaabluse mõiste see mõiste võib küll natukene tekitada probleeme, aga sotsiaalne kasulikkus tegelikult seisneb selles, et iga-aastaselt hinnatakse tulemusi vastavalt eesmärkidele, eh, mis on seatud teenuste osutamisel kogukonnale. siin ei tohi arvesse võtta mitte ainult majanduslikke näitajaid, vaid samuti sotsiaalseid näitajaid, näiteks seda, kuivõrd kasulik ollakse sotsiaalselt, millist lisandväärtust äh, pakutakse, äh, milline on solidaarsuse tase ja selle kõik me oleme siis kogunud äh, kokku teosesse, mille pealkirjaks on Majandus saab olla ainuüksi sotsiaalne hüüumärk Eh, hea valitsemistava eh, üldhuviteenuste vallas on miski, mida saab edendada läbi Euroopa Sotsiaalfondi. seeläbi on võimalik eh, parandada usaldust ning tagada Euroopa suutlikkus kõigis olukordades ning Euroopa suutlikkus abistada ka kodanikke. viiendaks, paar sõna sotsiaalpartnerite rolli kohta. tegemist on kodanikuühiskonnaga siin, äh, parlament on üheks selliseks väljendiks äh, partnerid on esindatud ka sotsiaal- ja majanduskomitees, ka vabaühendused on esindatud. tegemist on äh, assotsiatsioonidega, liitudega, mis edendavad sotsiaalmajanduslikku kultuurilist projekti siin oleks võimalik äh, suuremaid, äh, tihedamaid suhteid luua Sotsiaalfondi ning Sotsiaal- ja Majanduskomitee vahel. lisaks sellele kodanikuühiskond, äh, mida esindavad vabaühendused ja kelle poole pöördutakse enamasti kohalikul tasandil peaks saama ennast väljendada ka Euroopa tasandil, seda läbi foorumite, näiteks läbi üldise vabaühenduste foorumi, mis eh, on tegevad eh, Euroopa Sotsiaalfondi valdkonnas me näeme, et siin on toimumas teatud enesesse sulgumine. ja Euroopa Parlament ja Sotsiaalfond saaksid siin mõndagi ette võtta. me, siin oleks võimalik foorumi raames analüüsida olemasolevaid teadmisi, olukorda ja vaadata, milline on äh, situatsioon koha peal. ning seeläbi oleks võimalik luua Euroopa, sotsiaalse Euroopa transversaalne kultuur sellise transversaalse kultuuri äh, alustalad on olulised. Euroopa Sotsiaalfond põhimõtteliselt ei ole rahvusvaheline, vaid see rahvusvaheline tasand on kaetud teiste programmide raames. aga siin oleks võimalik eh, tõhusust igati parandada, samuti eh, regioonide tasand peaks olema siis selleks aluseks, mille põhjal foorum toimuks. ja lõpetuseks on ilmselge, et kriis on toonud kaasa olukorra teravnemise, rohkem liberalismi, ka ametiühingud on muutunud äh, äärmuslikumaks, seega on vaja leida kesktee, et kus arvestatakse põhiõiguste kodanike vajaduste ning äh, vastutusega suur aitäh ja loodetavasti suutsin ka ajast kinni pidada. suur aitäh, suur aitäh selle äh, ettekande eest, võttes arvesse, milline on teie kogemus, oli see väga huvitav ja nüüd annaksin sõna meie kolmandale külalisele, kelleks on Ungari külaline Istvan Dante. ja te, äh, tema on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 viibida, kuid on täiesti võimatu võtta nii lai teema kümnesse minutisse kokku. ma mõtlesin selle üle väga pikalt järele, kui ma valmistasin ettekannet ette. mõtlesin väga pikalt selle üle, millise lähenemise peaks ma omaks võtma. milline oleks see ühine nimetaja mina ütleksin, et selleks on tööturu roll. me peame leidma kõige paremad vahendid selleks, et kõik leiaksid Euroopa Liidus tööturul oma koha. ja kui me räägime siin mõjudest, siis tekib küsimus, et millist Euroopa Liitu me üldse tahame millele peaksime keskenduma. kui me üritame leida kõige olulisemad aspektid, mida tuleb tööturu heaks teha me räägime ju inimestest, kõigepealt tuleb minna ja nendega rääkida, nende inimestega, kes on tööturul ja mitte veeta kogu aega institutsioonides. kui me räägime struktuurifondidest, siis ikka ja jälle mõeldakse institutsioonide ja mitte inimeste, perekondade, laste peale. nii et mida siis peaksime tegema, kas peame töötama välja näitajad, kas äh, kõige olulisem on tõhusus, kas peame lugema kokku need äh, töökohad, mis me oleme loonud või äkki lugema kokku nende kodanike arvu, kes on saanud koolitust tänu Äh, sotsiaalfondile või vaatame hoopiski seda, kas nende inimeste konkurentsivõime tööturul on paranenud. ja küsimus ka, et millal äh, inimese konkurentsivõimet tööturul tuleb üldse äh, uurida. võib-olla me ei peaks tegema seda praegu, praegu on majanduskriis ja me oleks pidanud tegelikult selle kõige peale mõtlema juba aastaid tagasi kuid üldiselt siin on väike vastuolu inimeste võimete väljatoetamise ning teiste aspektide vahel, nimelt et millal, millisel hetkel inimese elus peaks inimesse kõige rohkem investeerima. seda peaks tegema lapse viiel esimesel eluaastal. juba siis saaksime me luua alused inimese tulevikuks tööturul. ja kui inimese tulevik on kindel, seda vastupidavamad need inimesed tööturul ka on ja nad on ka seda paindlikumad. ma ei räägi siin mitte sellest, et tuleks inimesed justkui kategooriatesse jagada ja toetada alati ainult kõige vaesemaid. kõiki tuleb aidata, tuleb tagada võrdsed võimalused kõikidele inimestele, sealhulgas äh, ka neile, kes kannatavad haiguste all ja ka näiteks vähemustele nagu romid. ma usun, et Sotsiaalfond ning Regionaalarengu fondid peaksid töötama käsikäes. mis kogu sellest süsteemist praegu puudu on? me kõik teame Atkinsoni süsteemi. ja seega valitsused kõikjal, kõikidel tasemetel ei tohiks väita, et äh, inimeste eest hoolitsemine on alati kellegi teise vastutusalas, see kohustus on kõikide õlul. ja loomulikult äh, ei ole otsustajad alati institutsioonid, sest et kui selleks oleks ainult institutsioonid, siis kui sel hetkel, kui me jõuame äh, tavalise kodaniku tasemele, siis ei ole enam mitte midagi järel sest et kõik need vahendid lähevad tee peal kaduma. nii et kujutame ette Rubiku kuubikut eh, kahedimensiooniliselt. kui me tahame tegeleda kõige haavatavamate inimrühmadega ja kui me tahame vaadata mõjusid siis on see täiesti tehtav, aga kui me tahame lisada siia veel teisi aspekte, siis ei ole enam sugugi tehtav. nii et äh, siia Rubiku kuubikusse jäävad justkui augud sisse. nüüd äh, küsimus seisneb selles, et kes sotsiaalfondi vahendeid äh, kasutab me ei räägi siin enam mitte ainult vabaühendustest, neil, nendel on muidugi väiksemad vahendid. aga kui me vaatame riigieelarveid, siis eh, teame väga hästi, et vabaühendused on ikkagi need, kellel on kõige vähem rahalisi vahendeid ja kui me tahame, et iga inimene eraldi lööks läbi tööturul, siis peame me leidma selleks kõige tõhusama viisi. ja kui see seisneb selles, et toetada vabaühendusi, kes on pidevalt kõige madalama tasemel inimestega kontaktis, siis tuleks seda ka teha Nemad tegutsevad äh, tehniliste küsimuste valdkonnas, äh, aitavad inimesi konkreetselt. nii et kokkuvõttes meil peab olema piisavalt äh, võimeid seda tüüpi abi mõju tuleb mitmekordistada. nüüd, mida saaks teha Euroopa Liidu tasemel? loomulikult hinnanguid võib anda, kuid see kõik seis, ta sõltub ikkagi ka liikmesriikide erinevatest süsteemidest. ja me ei saa siin vaadata maksupoliitikat täiesti eraldi või eelarvepoliitikat täiesti eraldiseisvalt. kui meil ühiseid eesmärke ei ole, siis tulemused ei ole ka kunagi eri liikmesriikides samasugused. nii et see sõnum, mida ma tahan edasi anda, on üsna lihtne. kõigepealt tuleb kõige olulisem on see, et inimesi aidata võimalikult vara vahendeid tuleb kasutada võimalikult hästi, tuleb kaasata kõiki institutsioone, kõiki sidusrühmi ja seda planeerimisetapist peale kuni konkreetsete programmide ellurakendamiseni. ja loomulikult tuleb mõelda üle järele ka selle peale, et mida me tegelikult tahame ja mitte keskenduda ainult sellele, mis meil juba on. suur tänu teie tähelepanu eest ja veel kord tahaksin tänada vaesuse vastase võitluse võrgustikku, et nad võimaldasid mul nendega koostööd teha lausa viie aasta jooksul. suur aitäh! suur aitäh, nüüd saavad sõna kolleegid ja seejärel pöördume jälle ekspertide poole. härra Frederik Tarden, siis proua Schröter, härra Tarden suur aitäh! tahaksin esmalt tänada kõiki eksperte, kes rääkisid oma kogemustest äh, koha peal. ja ma pean ütlema, et tunnen suurt headmeelt selle üle, et nad on veendunud, et tegemist on äh, põhivajaliku vahendiga selleks, et võidelda äh, ühtekuuluvuse va-, nimel ja vaesuse vastu. aga tahaksin siiski käsitleda kahte aspekti, eh, mida just eelarvekomisjonis on arutatud. nimelt tuleks alustada seda küsimust ka mitmeaastase finantsraamistikuga seoses ja ka vastavas komisjonis, mis on loodud eh, finantsperspektiivide osas samuti tuleks seda arutada kaks tuhat üksteist eelarve läbirääkimiste raames. siin räägitakse tihti sellest, kas äh, mitmeaastase finantsraamistiku kestus peaks olema viis aastat vähem või rohkem, ma usun, et see omakorda võib jällegi mõjutada mitmeaastast äh, tõukefondide planeerimist. ma oleksin soo-, tahtnud nüüd küsida, milline on teie arvamus ja kuidas te koha peal olete aru saanud sellest, äh, mismoodi toimub mitmeaastane planeerimine, milline on teie suhtumine? ja võib-olla te rääkisite ka sellest, et kontrollid on äh, raskepärased kuidas te sellesse suhtute? teiseks, täiendavus. Euroopa Sotsiaalfond ning äh, globaliseerimisega kohanemise fond. Äh, osad ütlevad, et siin ei, need kaks ei täienda üksteist, äh, globaliseerumisega toimetuleku fond ja selle vajalikkus näitab tegelikult mõnede meelest seda, et Euroopa Sotsiaalfond ei ole piisavalt hästi oma ülesannet täitnud. mina aga leian, et ikkagi teatud mõttes need kaks fondi üksteist täiendavad, siin on võimalikud sünergiad, neid fonde kasutatakse erinevalt, kiireloomulisemates küsimustes kasutatakse ja strukturaalsemates küsimustes kasutatakse üht neist ja ma oleksingi saanud, soovinud, et eksperdid ka avaldaksid oma arvamust nende kahe fondi üksteist täiendavuse kohta. proua Schröter, palun. suur tänu, proua esinaine. selle väga keerulise teema puhul ja nende ettekannete puhul äh, sooviksin ma rääkida paarist äh, küsimusest, sellepärast et ma arvan, et äh, meie töörühmade aruteludes me hakkame kindlasti rohkem rääkima Sotsiaalfondi tegevusest. kõigepealt äh, Sotsiaalfondi mõju. nimelt äh, te ütlesite, et mõju ei ole näha mitte ainult piirkondades, vaid see on suunatud äh, isikutele ja see peab ka niimoodi jääma, see, siin ei ole mingit küsimust. küsimus, ähm, mille me peame esitama seoses fondide tulevikuga, neid on kaks, nimelt seni me oleme liiga vähe tähelepanu pööranud äh, sellele, et äh, ESF-i vahendid äh, vähenevad võrreldes EFRE vahenditega ja see ei vasta ei lepingu eesmärkidele ega ka meie e, seatud eesmärkidele, nii et me peaksime vaatama, kas me jätame endiselt selle suuna jätkamise liikmesriikidele otsustada. teine küsimus mis on sellega seotud, et kuida-, milline on ESF-i mõju, koosmõju teiste äh, fondidega. mina arvan, et äh, mõningates piirkondades tuleb äh, kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et selleks, et saavutada maksimaalset ähm, kasu, tuleb fonde üheskoos kasutada ma arvan, et me oleme väga hea vahendi loonud, aga äh, kuna siin on äh, riikides ministeeriumite vahel pädevused erinevalt jagatud, siis ma arvan, et neid fonde ei suudeta kõige tõhusamalt ära kasutada. näiteks äh, kuidas näiteks Hispaanias, kuidas neid fonde kasutatakse erinevate projektide rahastamisel, et üks projekt ei saaks näiteks kahe ministeeriumi alt samast fondist raha? nüüd üks asi, millest Hispaania esindaja äh, ka rääkis, oligi projektide rahastamine ja, ja me küsisime ka äh, rahastamise kohta, mis puudutab ka äh, soo aspekti, aga selle kohta midagi ei öeldud. ja nüüd ma sooviksingi teada, et kas äh, ähm, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on kaasatud ka ESF-i raames ja määruses meil on see olemas, vaadakem kas või ähm, artiklit kuus, see on seal täiesti olemas, ainult et riik, liikmesriigid ei ole seda täielikult äh, rakendanud ja mina arvan, et see on fataalne, ma arvan, et me peaksime seda rohkem ähm, ära kasutama nii oma meetmetes kui ka äh, sihtrühmades, aga ka projekti eeskirjades ja äh, eelmises määruses me ka Äh, võitlesime tõesti selle aspekti eest, nii et äh, ja see puudutab kõiki neid kolme ettekannet, mida me kuulsime. ja nüüd, mis puudutab seda kuulsat äh, valitsusväliste organisatsioonide sätet, siis ma tean, et meil on siin erinevaid kogemusi, ma pean ütlema, et ma olen väga palju erinevat näinud, kuidas seda kasutatakse, aga mulle on meeldinud kõige rohkem see, et Äh, kui seda on suudetud kasutada nii, et valitsusvälise organisatsiooni struktuur paranes seeläbi, see näitab, et see säte on õige ja see ka näitab, et me ei peaks hakkama seda sätet, ähm, ähm, mis puudutab siis valitsusväliste organisatsioonide professionaalsemaks muutumist, et me seda ei hakkaks lõputult laiendama ja ma kuulsin meie Ungari esindajalt, et äh, et tulebki kaasata ka valitsusvälised organisatsioonid, nii et me peaksime just äh, tähelepanu pöörama ka, millises vormis me koostööd teeme valitsusväliste organisatsioonidega. ja nüüd, kui võimekas on äh, ähm, halduspool, kui innovatiivsed ollakse ESF-i vahendite kasutamisega, ma ei kuulnud sellelt, selle kohta kolmelt kõnelejalt ähm, eriti palju ma olen kuulnud, et ESF-i ähm, vahendite kasutamine seni on olnud väga bürokraatlik, nii et me oleme näinud, et vahendid lähevad küll liikmesriikidesse, aga tulemusi ei ole ja nii et me peame ka vaatama, kuidas me seda uuesti, äh, kuidas me seda uuesti hakkame haldama, kas see jääb liikmesriikide kätte või tagasi komisjoni kätte lõpp. nüüd. nüüd, mis puudutab KAF-i, äh, siis ma leian, et äh, siin on äh, tegu küll olulise instrumendiga, aga aga seda on väga keeruline rakendada ja mina leian, et proaktiivne ESF-i äh, rakendamine on palju äh, äh, kasulikum ja seetõttu ma ei leia, et TAFi vahendeid tuleb ESF-i kulul kasutada. tänan ma paluksin, et te natukene lühemalt sõna võtaksite, vastasel juhul ei ole ekspertidel enam aega vastata ja siis ei olegi mõtet ju küsimusi esitada härra Ohi ja siis härra Kuferati. Nagu äh, suur aitäh! ma tahaksin, tahaksin esmalt ütelda, et äh, ma olin väga rahul äh, kuuldes seda, mida eksperdid ütlesid. nimelt, et tööturuga liitumine on programmide keskmes ja ka uue programmi keskmes ning Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse keskmes. võin ütelda, et selles osas on meil isegi hästi läinud Nende strateegilised äh, mõtted äh, Euroopa juhtimise reformi raames, kõige selle osas esitatakse samu küsimusi. Need aastaid on meil olnud halvad kogemused aga nüüd me näeme, et majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika lõpuks hakkavad ometigi ühes suunas liikuma. ja me peaksime seda tekkinud võimalust nüüd paremini ära kasutama. meie ise siin kojas oleme tegelikult juba ütelnud. et on vaja abistada neid, kes elavad vaesuses, me peame aitama neil võimalikult kiirelt vaesusest välja tulla ja võimalikult vara. see tähendab seda, et tuleb aidata eelkõige just lapsi, sellepärast et kui inimesed juba noorest peale vaesed on, siis äh, tõenäoliselt ka edaspidi see nii jätkub. üheks kõige olulisemaks elemendiks Euroopa Sotsiaalfondi töös on miskit, mida on veel vaja kõvasti parandada ma arvan, et me peame kõvasti tööd tegema ka näitajate osas. me peame vaatama, millised on kõige, millised on need valdkonnad, kus me peaksime kõige paremini Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kasutama. ja samuti tuleb analüüsida ja vaadata, kas Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine avaldab mõju või mitte. selleks aga on vaja näitajaid. räägiti sellest, et mõned programmid on osutunud edukaks, mina tahaksin aga teada, kuidas seda ikkagi nähakse. kas on loodud töökohti? kas need, kes on tööd leidnud, on leidnud äh, tööd nädalaks, paariks või pikemaks ajaks. ma usun, et me peame püstitama endale konkreetsed eesmärgid ja seejärel on vaja ka konkreetseid näida-, näitajaid, mille alusel hinnata, kas eesmärgid on saavutatud. see on hädavajalik, kui me soovime, et Euroopa Sotsiaalfond toimiks äh, tõhusalt. tahaksin samuti äh, liituda nendega, kes rõhutasid sünergiate olulisust koolituse, tööhõive ning ka teiste aspektide vahel. ma usun, et Euroopa Sotsiaalfond ei saa tõhusalt toimida, kui ei ole koordineeritud eh, rahvusvaheliste ja riiklike programmide töö mm, samades valdkondades. veel kord tahaksin tänada eksperte. Eh, härra Koferati Grazie, president. suur tänu, proua esinejana. laialt levinud on äh, arvamus, et äh, majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamine on Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend üheks osaks ja et nende eesmärkide saavutamine vajab väga koordineeritud lähenemisest ning see vajab loomulikult ka arvestamist olemasolevate vahenditega. meie piirkondade ja elanike vahel on palju erinevusi ja ebavõrdsust ning see ebavõrdsus teeb ka keerulisemaks äh, arengu edendamise poliitika kuid mina leian, et on täiesti vale, kui lähtutakse sellest, et hakatakse fonde e, ühtemoodi kohtlema, et neile kehtestatakse ühesugused reeglid. loomulikult on vaja koordineerida tegevust, kuid selle nõude taga peitub mõte, mida me ei saa toetada. nimelt e, et haldus peab olema ühine. mina leian, et nende fondide haldus peab jääma ähm, eraldi, sellepärast et mõlemad fondid peavad ähm, kasutama oma reegleid vahendite jagamisel nii et me peaksime praeguse äh, korralduse üle vaatama. näiteks tööhõivefond selleks, et loodaks rohkem töökohti, siis meil ei ole vaja mitte ainult majanduskasvu suurenemist, vaid meil on vaja ka äh, tööhõive kvaliteedi paranemist. see on oluline element ka Euroopa konkurentsivõimelisuse jaoks et kvaliteet valitseks nii äh, toodete osas kui ka tööturul. et sest kõik need eeskirjad, mis äh, võib-olla eeldavad liiga palju bürokraatiat, on siiski õigustatud nende eesmärkide kaudu, mis äh, on olemas juba ESF-i algusest peale me loomulikult ei suuda ESF-i loomust äh, muuta, kuid me peaksime kontrollimehhanisme muutma. mina leian, et oleks mõistlik äh, et äh, kontrollide hulk ei suureneks, vaid et vaid et projektide elluviimise järel äh, selle projekti läbiviija vastutab tulemuste eest. ma arvan, et see on oluline. oluline on see, et säilitataks fondide eripärad. me ei peaks äh, jääma uskuma nende juurde, kes nõuavad siin suuremat vahendite koondamist, samas kui meil on vaja innovatiivsemaid elemente, mis, asendamaks neid elemente, mis seni ei ole väga hästi töötanud. suur aitäh, annan sõna proua Harkinile ja siis ka meie esinaisele. suur aitäh, minul on neli küsimust Õnneks kaks neist on juba esitatud, nii et ma ei pea neid üle kordama, kõigepealt täiendavuse küsimus teiste fondidega ja tahaksin omalt poolt rääkida siin ka äh, mikrofinantseerimisinstrumenti ja ka teisi instrumente nagu Jeremy ja Jessica. nüüd äh, härra Ööri viitas näitajatele, mida oleks vaja selleks, et keskenduda tulemustel põhinevale süsteemile ja nüüd minu äh, kaks küsimust, kõigepealt härra Garcele, te rääkisite sellest, et sotsiaalfond loob uut tüüpi sotsiaalset äh, elu sel juhul, kui inimesed lähevad varapensionile, mida te täpselt selle all mõtlete? ja veel viimane küsimus, seda on tõstatanud kõik küsimused, et äh, te üritate kaasata võimalikult palju sidusrühmi, näiteks vabaühenduste foorumid, äh, et tuleks aidata ka vabaühendusi tehnilistes küsimustes, loomulikult mina seda toetan. kuulsime siin ka mitmetasemelisest äh, valitsemisest, seda nii kohalikul, regionaalsel, riiklikul kui Euroopa Liidu tasemel, kuid samal ajal räägitakse palju jälle lihtsustamisest. nii et äh, ühelt poolt, mida rohkem seoseid ühes ahes on, seda keerulisemaks see muutub. nii et tahaksin teada, et kuidas leida tasakaal lisa ahel, lisaseoste äh, vahel, ahelas ning ähm, lihtsustamise vajaduse vahel. Äh, suur aitäh nüüd äh, proua Kõnts ja siis proua Grüni. proua Kinga-Kõnts, palun. köszönöm szépen. Én is egyrészt szeretném megköszönni. suur aitäh ka mina tahaksin tänada eksperte ettekande eest, tegemist on tõesti väga põneva aruteluga, juba pikka aega mõtleme selle üle, et mida siis nüüd peale hakata ja ma olen nõus härra Ööriga selles osas, et on toimunud teatud lähenemine majandusanalüütikute ja poliitikute vahel, kuid samal ajal on endiselt väga palju inimesi, kes on tööturult täiesti kõrvale jäänud või kes on seal tööturult kõrval olnud liiga kaua. nii et seega oleks vaja meid konkreetseid meetodeid, mis võimaldaks neid inimesi sinna lähemale tulla. Äh, härra Tande ka sellest rääkis, tegemist on siin võtmeküsimusega, kuidas tegutseda piisavalt paindlikult, kuidas vältida bürokraatia koormat. loomulikult on vaja siin ka vahendajaid, näiteks nagu vabaühendusi ja minu kodupiirkonnas on väga palju vabaühendusi, kuid eh, nad on läinud pankrotti, sest et eh, nad ei suutnud lihtsalt enam tegeleda Euroopa eh, rahaliste vahenditega, sellepärast et see halduskoormus on tohutult suur. ma olen täiesti nõus ennetusaspektiga, iga kord kui sotsiaalfondist toetatakse ühte programmi, siis juba ette tuleb inimesi aidata, sest et kui me neile liiga hilja selle abi anname, siis ei ole sellest enam üldse kasu. nüüd palun äh, proua Grüni. suur tänu, proua esinaine. samuti paar küsimust, mitmeid küsimusi on juba esitatud. tahaksin äh, teada rohkem küsimusi Eh, rohkem infot eh, rahaliste vahendite kohta, kas eh, te sooviksite, et sotsiaalfondis oleks rohkem, vähem, sama palju raha või äkki vähem, kuid mida kulutatakse paremini, ühtlasi kaasfinantseerimine, kas see on üks võimalikke lahendusi? kas sotsiaalfondist peaks vahendeid andma kõikidele liikmesriikidele või võib-olla mitte kõigile nendele liikmesriikidele, kus SKT on üsna kõrge, ja mida pakute te välja uue määruse osas, mis kiidetakse heaks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kas kohaldamisala ei peaks olema selgemini kindlaks määratud ning siduvam liikmesriikidele, sest et praegu on see nii udune, et liikmesriigid võivad põhimõtteliselt teha mida iganes. ja mis puudutab näitajaid, siis selles osas ühinen eelkõnelejatega, näitajaid jah, see on väga tore, aga millest me ikkagi räägime, sest kui me räägime elukvaliteedist ja siis tegelikult seda on ju ikkagi väga raske mõõta ja see kõik varieerub äh, inimeseti ja samuti riigiti. suur aitäh! suur tänu! härra, proua Jaslovjatsko. suur tänu! tõesti väga tore on see, et oleme ära kuulanud ka eksperdid, aga siin ei ole räägitud äh, eriti palju toetuse saajatest ja see ühen-, huvitab mind kõige rohkem. tahaksin teada, mida te arvate komisjoni aruandest, kust tuleb välja et, et seitsekümmend protsenti toetuse saajatest on inimesed, kellel on töökoht, kellel on lausa kõrgharidus ja vaid kolmkümmend protsenti vahenditest lähevad inimestele keda tegelikult, kellel kõige rohkem neid, seda vaja on, nimelt siis töötutele. nüüd äh, ühtlasi, milline on puuetega inimeste ligipääs sotsiaalfondidele, nendele inimestele on suunatud ka palju erinevaid programme nendele inimestele, kes on äh, kehvemas olukorras kui teised, kuid nendest programmidest ei piisa, sest need programmid on väga kallid, neil on vaja eri infrastruktuuri, spetsiaalseid ruume ja ühtlasi ka rohkem aega ja ma ei saa kuidagi olla nõus sellega, et sotsiaalfond peaks rohkem keskenduma vabaühendustele, mina olen selle idee vastu, sest et sotsiaal- äh, fondi vahendeid kasutatakse tihtipeale vabaühenduste rikastumiseks ja äh, liiga vähe raha läheb äh, neile, kellel ka tegelikult abi vaja on. Merci, euh, madame la présidente euh.... proua Telli, suur tänu. proua esinaine, suur tänu ka erinevatele sõnavõtjatele, ekspertidele. tahaksin pöörduda tagasi äh, Regionaalarengu Fondi ning Sotsiaalfondi üksteise täiendamise aspekti juurde ka Regionaalarengu komisjonis räägitakse praegu äh, sellest, kuidas parandada sotsiaalfondi kasutamist äh, tuleviku ühtekuuluvuspoliitikas ja selles osas tahaksin just nimelt välja tuua nende kahe fondi täiendavuse ja tuletada meelde, et oli ka üks ühenduse initsiatiiv, tegemist oli Urbani initsiatiiviga nii et äh, Urban üks ja kaks projektid võimaldasid võtta omaks integreeritud lähenemise äh, linnapiirkondades, pöörata tähelepanu kõige äh, suurtemas raskustes olevatele linnapiirkondadele. eesmärgiks oli äh, renoveerida terveid kvartaleid, kuid samal ajal kaasata inimesed ähm, tööturule ning pakkuda neile teenuseid, nii et ma arvan, et see võrgustik äh, tuleks uuesti aktiveerida ja tuleks keskenduda ka äh, linnapiirkondadele sest et sellest lähtuvalt näeme ka, milline ebavõrdsus valitseb erinevate piirkondade vahel. nii et tõepoolest äh, keskendugem ikkagi integreeritud lähenemisele, kõikehõlmavale lahendusele, mis võimaldab kaasata kõik pooled, äh, elanikud, äh, sidusrühmad ja see võimaldab järgida ka täpsemalt kodanike vajadusi ja soove. nüüd on ju tegelikult tegemist hinnanguga, mis on väga positiivne ja mis avaldatakse esimesel detsembril. suur aitäh! ka minul oleks paar küsimust, kuidas te näete väikesi vabaühendusi selles osas, et kuidas nad saaksid teada nendest võimalustest, paljud on mulle sellest rääkinud ka Progressi programmi raames ja Equal algatuse osas kuidas tagada ka parem parimate tavade jagamine kõikide erinevate projektide osas, mis on käivas, käimas paljudes liikmesriikides. et kuidas teha nii, et ka nende projektide raames saaks äh, äh, üksteisest äh, õppust võtta. annan sõna nüüd uuesti teile, nii et piirduge palun paari minutiga kõneleja kohta, kui teil ei ole võimalik mõnedele küsimustele vastata, siis võite seda teha ka kirjalikult ja kohe sõna härra Tortuerole, palun. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchísimas, muchísimas cosas. suur tänu, jah, esitatud on väga palju küsimusi. kõigepealt äh, mitmeaastane raamistik, kas seitse aastat, viis aastat, viis pluss viis, äh, eksperdina on minu arvates komisjoni seisukoht, et viis pluss viis kõige paremaks lahenduseks, ühtlasi ka seitsmeaastane finantsraamistik, see on sobiv, see võimaldab projekte ellu rakendada, on võimalik ka näha, kuidas Sotsiaalfond konkreetseid strateegiaid mõjutab ja nii edasi ja viis aastat, seda on liiga vähe, nii et viis pluss viis ka väga süvitsi minema vähe aruandega äh, tõsise vahearundega, siis äh, see oleks äh, kõige sobivam. ja nüüd Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi vahelisest üksteise täiendamisest, see tegelikult äh, töötab väga hästi, me oleme tulnud välja üheteistkümne projektiga, aga paraku hindamisperiood on väga aeglane ja need tegevused mida finantseerib Regionaalarengu Fond neid rakendab tihtipeale ellu sotsiaalfond. nii et need fondid tõepoolest täiendavad üksteist ja võib-olla peaks rohkem keskenduma konkreetsele tegevusele aga Regionaalarengu Fond ei finantseeri midagi erinevat sotsiaalfondist, tegemist on aga konkreetse vahendiga, et mis on suunatud konkreetsele inimrühmale. nüüd äh, Equal äh, põhimõte loomulikult äh, rakendame seda ellu ka sotsiaalfondi osas, kõik, mis puudutab võrdseid võimalusi, innovatsiooni, ja ka kõiki teisi operatiivseid aspekte, siis selles osas on sellest kõigest ka teada antud strateegia kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist raames. ja on ka selge ülevaade soolisest vaatenurgast, et mida on täpselt tehtud iga sotsiaalfondi projekti osas. praegu hetkel on Hispaanias käimas kakskümmend kaks sellist projekti, mis tegelevad ka positiivse diskrimineerimisega. nüüd ähm, veel üks küsimus, millele tahaksin tähelepanu pöörata. see räägi-, see puudutab haldamist, mikrofinantseerimist ja näitajaid, meie jaoks on väga oluline see, et need tulemusi mõõtvad näitajad oleksid selged ja arusaadavad. loomulikult on väga raske üle terve Euroopa kasutada täpselt samasuguseid näitajaid, aga need peavad ikkagi olema võrreldavad. nii et kui me anname nüüd hinnangu äh, eesmärgi vastavalt sellele, kas eesmärgid on saavutatud mitte põhiliselt, äh, põhinedes siis mõjul ja tulemustel, siis oleks võimalik saada ülevaate sellest, kuidas Sotsiaalfond mõjutab Euroopa Liidu kodanikke. ja siin pööratakse liiga suurt tähelepanu väikesele osale sellest elurakendusest, milleks on see rahaline külg ja see tegelikult kahjustab kogu ülejäänud tööd. nii, et me peaksime ikkagi mõõtma äh, seda, kuidas need konkreetsed tulemused mõjutavad inimesi, loomulikult unustamata ka rahalist külge, kui me seda teeksime, siis oleks võimalik Sotsiaalfondil olla ka tõeliselt operatiivne. loomulikult äh, peaksin siin veel pikalt teile vastama, aga kindlasti saadan ka kirjalikult vastused nendele küsimustele, mis siin esitati. ja ma vabandan, et äh, pean teie sõna ja nii lühikeses kärpima, nüüd palun pro-, äh, härra Karsel. <clears throat> jah, ma te-, üritan ka teha lühidalt ja küsimused, küsimustele koos vastata. esmalt, äh, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika on äh, alati riiklikud poliitikad Euroopa Sotsiaalfond on jällegi siin selleks, et äh, anda lisavahendeid ja reegleid. seega siis siseriiklikul tasandil täiendatakse äh, fondi poolt riigi rolli ning kohapeal olemasolevate vabaühenduste, omavalitsuste ja muu rolli. Need struktuurid on olemas, aga kõike tuleb äh, siis hallata vastaval tasandil. tegemist on integreeritud lähenemisega, mis on väga huvitav, sellepärast et ta on väga lähedane just elanikkonnale. läbi integreeritud ja üldise lähenemise mille raames on siis koondatud kõik psühhosotsiaalsed ja tööhõiveprobleemid. suudame me käsitleda kõiki probleeme alates äh, lastest, tööhõivest, vaesusest ja lõpetades äh, tööturule integreerimisega. üldise poliitika elluviimiseks kui me ei taha, et tegemist oleks lihtsalt segapunktraga, on vaja teatud analüüs läbi viia. on vaja vaadata, kuivõrd kasumlik see sotsiaalselt on. selleks, et tagada sotsiaalne rentaablus, on vaja pikaajalisi programme, meil on vaja eesmärke, mis me püstitame siis kaugema tuleviku jaoks. Frederik Tarden küsis selle kohta kui tegemist on pika programmiga, kui meil on äh, täpsed eesmärgid, sellisel juhul on meil võimalik äh, välja arendada äh, selge lähenemine, mis tagab sotsiaalse rentaabluse. see ei tähenda mitte ainult rahalisi küsimusi, vaid tähendab seda, et me saame paremini abistada inimesi, saame parandada nende elukvaliteeti elukvaliteet on muidugi subjektiivne mõiste, aga kui me sellest räägime, siis me ei pea silmas mitte ainult objektiivset, vaid ka subjektiivset elukvaliteeti. nüüd järgmine küsimus, kuidas lahendada neid tööturule, kes sellest on eemaldunud erinevatel põhjustel. meetodeid on mitmeid, need on võimalik ka välja tuua, neid võib ka nimetada, aga põhimõtteliselt nimetatakse seda kõike koolituseks, kaasamiseks ja muuks, aga põhimõtteliselt tähendab see seda, et siis keskendutakse konkreetsetele juhtudele. nii palju praegu minu poolt. suur aitäh ja lõpetuseks eh, saab sõnu, sõna härra Tante. kas on makku, et sihuke etimäed hiljem enam minu-? jah, aitäh. mul on tõesti väga vähe aega, nii et vastaksin ainult ühele küsimusele, see küsimus puudutas bürokraatiat, kas meil on liiga palju institutsioone või on neid liiga vähe. ma usun, et me peaksime äh, suutma välja selgitada, milline on see vajalik hulk hulk institutsioone, mis tagaks piisava läbipaistvuse ja kontrolli. aga kogu bürokraatia ja halduskoord tegelikult ei peaks olema koormaks neile, keda me üritame aidata, sellepärast et nende olukord on just kõige keerukam tegemist ei ole mitte lihtsalt äh, sellega, et osadel inimestel ei ole sotsiaalset kaitset, äh, vaid asi on ka selles, et äh, kui sotsiaalfondi kaudu neile abi ei anta, siis nad tõesti kannatavad selle tõttu. meil on liiga palju erinevaid tasandeid ja nüüd on jälle lisandunud üks uus tasand selle fondi näol kellel on oma vastutus, aga see jällegi ühest küljest muudab kõik keerulisemaks, samas aga oleks võimalik seda ka lihtsamini kontrollida. aitäh, kas ma võiksin nüüd veel kord teid kõiki kolme tänada suurepäraste ettekannete eest. me oleksime võinud, te näete, veel jätkata kogu ülejäänud pärastlõuna küsimustele vastamisega, aga jah, suur aitäh veel kord. nüüd järgmine punkt noorte liikuvus, äh, raamistik paga, parandamaks haridus- ning koolitussüsteemi. ja nüüd äh, äh härra äh, proua Steinrock, kas te soovite koheselt sõna või hiljem? Äh, esmalt äh, tahaks siiski sõna anda äh, John Martinile OECD-st ning tema tutvustab eh, siis eh, selliseid poliitikameetmeid, mida valitsused peaksid võtma, et parandada noorte tööhõive väljavaateid. ja temaga on kaasas ka noortepoliitika osakonna juht. Eh, palun, härra Martin. Thank you very much um,. And... suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel ja ka minu kolleegil Ansanil on väga hea meel viibida siin täna teie ringis. kõigepealt äh, ma sooviksin teile rääkida nendest kogemustest, mida me oleme saanud viimastest tehtud töödest ja see puudutab siis Euroopa Liidu äh, tööturgu ja see puudutab siis ajavahemikku enne ja peale majanduskriisi ja puudutab üheksat, äh, kuueteist OECD riiki niisiis, me oleme tegelenud kuueteist OECD riigid, mõned nendest on Euroopa Liidu liikmed, mõned mitte. ja siin äh, noorsugu katab siis äh, vanuserühma viisteist, kuusteist kuni äh, kakskümmend üheksa aastat. meil on ka kuusteist riigi raportit, need on ka kõik äh, avaldatud, nende pealkirjaks on äh, Töökohad noortele ning nüüd me oleme järgneval, järgmisel kuul ka välja andmas äh, nende raportite üldraportit ja seal me oleme välja toonud siis ka need kogemused, mis tulenevad selle kuueteistkümne riigi äh, kogemustest, millised on head ja halvad poliitikad selleks, et äh, noored saaksid hea stardi sisenemaks äh, tööturule. ning äh, meie e-, esimene versioon oli ka juba Oslos arutelul kahekümnendal, kahekümne esimesel septembril, seal toimus ministrite koosolek ning äh, see veebilehekülg, mille aadress on ka siin slaidil ära toodud, seal te saate ka infot nende riikide raportite kohta ja saate ka ülevaate selle üldraporti kohta, mis me oleme nende alusel koostanud. nüüd järgmisel slaidil ma toon mõningad äh, faktid äh, noorsoo tööturu kohta ning arvestades, äh, milline on praegune olukord, siis meil tihti ei äh, mäletagi, et enne kriisi tegelikult äh, praktiliselt kõikides OECD riikides oli väga suuri parandusi näha noorte tööhõive osas. kuid samal ajal oli ka probleeme, jätkuvaid probleeme Ehm, ebasoodsas olukorras olevate noorte jaoks tööturule sisenemisel. ning OECD e, uuring tõi ära kaks e, gruppi noori, e, kes on eriti ohustatud sattumast ebasoodsamasse olukorda tööturule sisenemisel ning ühte gruppi me nimetame siis öö, ähm, mahajääd või hüljatud noored ja teise rühma kuuluvad siis kehvasti integreeritud öö, ähm, äh, uued sisenejad tööturule ning ma tooksin ka natukene statistilisi andmeid nende kahe rühma kohta. nüüd, mis puudutab esimest rühma, ehk siis need äh, hüljatud noored, siis siin on tegu noortega, kelle puhul on tegu mitmesuguste mm, eh, puudustega, kes on silmitsi mitmesuguste puudustega, nii et siin on, on tegu noortega, kes on langenud välja koolist. tihti on neil eh, migrats-, eh, migratsioonitaust, nad elavad mahajäänud piirkondades ja nii edasi ning ühiseks iseloomujoonuks on see, et nende nad on väga suures ohus, et nad ei, siis ei suuda siseneda tööturule või et nad langevad sealt välja väga kiiresti. ja me üritasime ka äh, määrata ära selle rühma suurust ja selleks me kasutasime näidikut, mille nimeks on need. see tähendab siis, et tegu on noortega, kes, kellel ei ole tööd ja kellel ei ole ka korralikku haridust ega koolitust ning neil ei ole ka keskharidust. ning äh, meie äh, esmaseks eesmärgiks on nendele noortele anda äh, parem haridust, har-, parima hariduse tunnistusega diplom või kvalifikatsioon. nüüd teine rühm on need nii-öelda hüljatud, need hüljatud noored äh, moodustavad kümme protsenti viieteist kuni kahekümne üheksa aastastest noortest ning siin äh, tabelil te näete ka, milline on nende osakaal riigiti. nüüd tuleme järgmise rühma juurde. Need olid siis äh, need kehvasti integreeritud uued tööturule sisenejad. siin on tegu noortega, kes, kellel üldiselt on olemas vähemalt keskhariduse äh, diplom, kuid äh, nad, äh, neil on, nende ajutised töökohad äh, vahelduvad väga tihti töötu olemise perioodiga. ja nad sõltuvad vägagi majanduskasvust. kaheksa protsenti Euroopa Liidu noortest vanuses viisteist kuni kakskümmend üheksa just enne majanduskriisi kes olid äh, haridussüsteemist äh, väljunud ja olid leidnud ajutise töökoha, siis neil ei õnnestunud kaks aastat hiljem leida püsivat äh, kindlat töökohta. niisiis, nad olid haridussüsteemist väljunud, nad olid saanud ajutise töölepingu ning kaks aastat enne kriisi näol, neil oli endiselt ajutine lepi-, tööleping või olid nad töötud. ning siin tuleb ära märkida, et äh, see et äh, rühma osakaal on eriti suur mõningates riikides, kus on väga suuri takistusi ähm, tekitatud just uutele tööturgu, äh, tööturule sisenejatele, näiteks Hispaania, Kreeka, Prantsusmaa ja Portugal on just need riigid, kus see, sellise noorte osakaal on äärmiselt suur. ja siin on üheks suuremaks poliit-, kõige olulisem poliitika eesmärgiks on kohandada kohandada tööturgu selliselt, et sinna oleks uutel sisenejatel kergem siseneda. ja enne kriisi kaheksa protsenti, nagu ma ütlesin, noortest olid, olid selles töörühm, selles rühmas. ja kui need kaks rühma kokku panna, siis te näete, et vähemalt üks noor viiest enne kriisi oli kas ühes või teises rühmas niisiis nad olid kas lahkunud haridussüsteemist, kuid äh, neil ei õnnestunud saavutada äh, pääsu tööturule. ja loomulikult majanduskriisi tagajärjel nende kahe rühma suurus on äh, olulisel määral suurenenud, me oleme teinud mõningaid analüüse ka selle kohta ning paistab, et vähemalt üks neljast noorest täna on esimese või teise rühma äh, liige ja on seega sattunud äh, sellesse riskirühma. nüüd järgmine slaid, kriisi mõju. ma arvan, et ma ei pea teile hakkama selgitama seda, et äh, ülemaailmne kriis on väga tugevasti mõjutanud ka noorte tööhõivet ja ka ennustused on suhteliselt masendavad. ja eh, viimased analüüsid on ka näidanud, et eh, need halvad, see halb mõju jääb kestma veel kaheksateistkümneks kuuks eh, või isegi rohkem. ning ka nende kahe mainitud rühma suurus on veelgi suurenenud, see tähendab, et suureneb ka see risk, mida ökonomistid ja Äh, nimetavad äh, äh, mida siis sotsioloogid ja ökonomistid nimetavad armistumise efektiks. see tähendab, et et isegi, et isegi kui mõnel noorel õnnestub töökoht leida, siis on see ikkagi kehvema kvaliteediga, kehvemalt äh, tasustatud töökoht ja, ja samas noored jäävad pikemalt, pikemaks ajaks töötuks. ja järgmisel aastal arvatakse, et noorte tööpuuduse määr ulatub kahekümne kolme protsendini Euroopa Liit, Euroopas. ja arvestades meie viimaseid analüüse jääb see olukord äh, paika kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda keskpaigani. millised on siis meie kõige olulisemad väljakutsed? ma arvan, et esimene prioriteet, mida me nägime, mis tuli välja meie töödest ja mida ka ministrid arutasid äh, Oslos, oli see, et me peaksime üritama peatada selle armistatud põlvkonna hulga suurenemise, eriti need, kes siis koolist välja langevad. teine eesmärk on see, et paljud noored otsi-, otsustavad äh, reageerida kriisile selliselt, et nad jäävad kauemaks haridussüsteemi ning see paistab olevat hea investeering, kuid Äh, ja see tähendab, et äh, nende kogutud äh, kogemused, haridus võib muutuda siis kasulikuks siis, kui majanduskriis leeveneb. nüüd edasi. aktiivse tööturu meetmed peaksid olema kulutõhusamad. ja siin Äh, tuleb suunata tähelepanu ka sellele, et noored saaksid oma tööhõivelisust parandada ka oma mm, oskuste parandamisega ning edasi tuleb äh, tagada ka tugivõrgustik äh, noortele, nii nendele, kes on, kellel on töökoht, kui ka nendele, kes on töötud ja tuge-, tugevdada ka koolitusmeetmeid nüüd, millised on äh, need vahendid, mida liikmesriigid peaksid äh, rakendama? nimelt kõigepealt varane ja selektiivne sekkumine selleks, et aidata noortel mitte kaotada ühendust ähm, tööturuga. see tähendab, et oluline on äh, varases faasis näha, millised on kõige tõhusamad sekkumisviisid. näiteks abi tööotsingul samuti äh, äh, töötu abiraha ja sotsiaaltoetuste tagamine noortele, kes on pikka aega töötud. ja samuti nende äh, nendes tööstussektorites, ehk siis näiteks äh, ehitussektoris ja teistes tööstussektorites, mis on kõige rohkem saanud äh, ähm, tabada majanduskriisi poolt, et seal olevad praktikandid saaksid oma praktika ajal õpetada, et neil, et neil äh, õnnestuks oma koolitus väljaõppe lõpuni viia. ja edasi, noored töötud peavad ka kasu saama sotsiaal- Äh, abimeetmetest selleks, et nad saaksid oma äh, kvalifikatsioonidest teadmisi täiendada. nüüd edasi. Äh, kuidas me peaksime edasi liikuma? Need on väga palju selliseid probleeme, millega tuleks tegeleda, nimelt tuleb kõigepealt tagada see, et iga noor, kes äh, lahkub haridussüsteemist, et tal on olemas tööturule sisenemiseks vajalikud äh, oskused. üks viis, kuidas äh, riigid on üritanud saavutada seda eesmärki, on on olnud tõsta mm, haridussüsteemist lahkumise iga kuueteistkümnel, kaheksateistkümnel, üheksateistkümnel aastal näiteks. see on küll kasulik selleks, et see, e-, selle eesmärgi saavutamiseks, kui, kui noored saavad vajaliku kvalifikatsiooni, nii et nad jäävad kauemaks ähm, haridussüsteemi ja sellisel juhul äh, tuleb ka tagada, et ähm, see kvalifikatsioon on kohane ka sisenemiseks ähm, tööturule, kuid ei ole mõtet hoida äh, noori kauem klassiruumis kinni. Äh, kui see tegelikult ei too neile mingit kasu äh, tööturule sisenemisel. samuti tuleb edendada nii-öelda teise võimaluse andmist koolist välja langenuile, et neil, et nad saaksid äh, taaskord siseneda haridussüsteemi, see äh, vahetevahel aitab äh, saada noortel siiski see kvalifikatsioon, mis on äärmiselt oluline neil tööturule sisenemisel. nüüd järgmine. üleminek koolist tööellu peaks olema vähem järsk. see tähendab, et noortel peaks olema rohkem võimalusi, kuidas kombineerida töö ja äh, õpingute elu. ja on tehtud ka väga palju uuringuid ja, ja et töö ja õpingute ühendamine on väga kasulik ja öö, öö, näiteks kui te töötate viisteist kuni kakskümmend tundi nädalas, aga mitte rohkem ja siis kombineerida see õpingutega, siis see annab väga suurt, suured eelised noortele, neile nii kogutud kogemuste kui ka sissetuleku näol ja on hämmastav, kui paljudes riikides sellise süsteemi sisseviimine on väga keeruline ühel või teisel põhjusel. väga keeruline on riikides kombineerida äh, töö ja õpingud selleks, et äh, noortele lihtsustada seda üleminekut koolielust tööellu. nüüd järgmine slaid, ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et need Ähm, nõudmised, ähm, mis äh, on tööturul, need takistavad äh, noortel sisenemist tööturule ja takistavad ka neil karjääri tegemisest ning me peaksime nende takistustega ka tegelema. näiteks äh, on, esineb diskrimineerimist tööle värbamises, eriti kui tegu on noorega, kellel on teatav rahvusvähemuse või, või migratsioonitaust ja seetõttu äh, sellised äh, noored satuvad äh, tihti sellesse rühma, kus on, kus on töötasud on väiksemad, sotsiaalkaitse on väiksem, samuti nendel noortel on väiksemad oskused, madalam kvalifikatsioon. ja me peame vähendama äh, ka seda lõhet äh, töökaitses, mis on äh, püsiva lepinguga ja ajutise lepinguga töötajate vahel. nüüd edasi. tuleb tugevdada praktikantide, praktikantide süsteemi. paljud liikmesriigid on selles õnnelikus seisus, et neil on praktikasüsteem ja nad ka investeerivad äh, pidevalt sellesse süsteemi, sest nad leiavad, et see on äh, väga tulemuslik. kuid probleemiks siin on see, et kuidas tagada, et äh, kriisiperioodidel pakutakse piisavalt praktikakohti, kuidas tagada see, et pakutakse ka praktikakohti ebasoodsamas olukorras olevatele noortele sellepärast et tõhus äh, äh, praktikasüsteem äh, näitab, et tegu on tegelikult sellise süsteemiga, millest võidavad kõik, nii ettevõtted, võidavad ka noored, sellepärast et ettevõtted investeerivad neisse ja ja tihtipeale ettevõtted ka soovivad siis peale praktikaaja lõppu ähm, jätta noored endale, enda juurde tööle ning isegi, kui ähm, noor, äh, see praktikant lahkub ettevõttest peale ähm, selle praktika lõppu, siis kogutud, äh, saadud kvalifikatsioon ikkagi võimaldab tal saada paremat äh, töökohta. niisiis, kõik need äh, mõjud näitavad, et äärmiselt vajalik on äh, in, äh, investeerida kutseõppesse ja praktikanti pra,, praktikasüsteemidesse. ja nüüd viimane slaid, äh, lõpetuseks ma toon veel paar märkust. nimelt paljud OECD riigid on kriisiaegadel vähendanud vahendeid, mis on suunatud äh, noorteprogrammidesse, kuid äh, kuid äh, just praeguses olukorras, kus ähm, paljud liikmesriigid peavad tegelema avaliku sektori võlaga, vahenda-, vähendavad oma kulutusi ja seetõttu kõik vahendid, mis on suunatud noorsooprogrammidesse, neid tuleb kasutada võimalikult kulutõhusalt. edasi, ma leian, et äärmiselt oluline on see, et äh, investeeritakse ka ennetusmeetmetesse. nimelt, et äh, need noored, kes lahkuvad varakult koolist, ei satuks äh, pikaajaliste töötude hulka, et et tuleks intensiivselt abistada mm, seda sihtrühma, et nad ei satuks mm, mitmekordse, mm, mitmekordsete probleemide võrku. ja et nad ei satuks ka sellesse rühma, kellel on väga suur oht jääda pikaajaliseks töötuks ja seetõttu on äärmiselt oluline see viis, kuidas valitsused tegelevad nendele struktuuriliste tõketega ja kuidas nad tegelevad hariduse ja äh, tööturu äh, küsimustega. suur tänu teile, äh, proua esinaine! suur tänu! enne kui ma annan sõna proua Steinrückile, siis äh, äh, siis ma ütleksin, et ka minu äh, valimisringkonna esindajad on siin saalis kohal. Äh, suur tänu, äh, proua Steinbrücknit. suur tänu, ma olen tegelenud juba aprillikuus selle teema arutamisega ning te, härra Martin, andsite meile väga huvitavaid ideid, sada miljonit noort on Euroopa Liidus ja kakskümmend üks protsenti neist on neil tööta ja see loomulikult mõjutab ka nii noori, nende perekondi ja meie liikmesriike. nii et noored, nagu te ka oma uuringus näitasite, et neil on äh, probleeme äh, tööturule sisenemisega peale haridussüsteemist äh, lahkumisega ja me näeme, et sellest põlvkonnast on saanud nii-öelda kadunud põlvkond ja seetõttu on oluline, et me võimalikult varases faasis äh, kaotame takistused ja teeme vastavad ettevalmistused. millega me veel tegeleme, on äh, see, et noorte sisenemine tööellu äh, suubub tegelikult ebakindlates töökohtades. meie ähm, komisjon on juba tegelenud nende vastavate suunistega ja ka proua Emily Turuneni raportiga, mis tegeles ka just äh, noorte tööhõive küsimusega ja seetõttu on see meie jaoks väga oluline aruteluteema ka järgnevateks töödeks. meil tuleb äh, arutelu ka hiljem, aga praegu ma keskenduksin veel kolmele küsimusele. nimelt vastavalt äh, OECD uuringutele aastad kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat üksteist on need aastad, kus me näeme kõige suuremat noorte äh, tööpuuduse äh, arvu ja peale seda peale, seoses demograafilise muutusega ja ka kriisi leevendusega öö, ähm, öö, olukord peaks paranema. ma loodan, et meie programm Youth on the Move ei tule liiga hilja, te pakute ka välja erinevaid stiimuleid äh, ettevõtjatele selleks, et äh, noorte töölevõtmist äh, lihtsustada, see puudutab erinevaid maksumeetmeid ja ka teisi meetmeid, mille eesmärgiks on siis just noorte tööle värbamise lihtsustamine. kas see, on teil aga ka mingisuguseid meetmeid ette nähtud ka eakamate tööle värbamise lihtsustamiseks, see huvitaks mind ka, sellepärast oluline on see, et ei tekiks ka mingid äh, lõhed äh, vanuste, erinevate vanusega töötajate vahel. Äh, peale selle, kas on mõningaid riike, kes on paremini praeguse keerulise olukorraga hakkama saanud, te maini-, te mainisite küll mõned riigid, te mainisite ka äh, Saksamaad, et kindlasti meie olukord on natukene parem, nimelt mis puudutab seda äh, topeltstuudiumi äh, äh, töö ja õpingute ühe, aga milliseid stiimuleid te veel olete välja pakkunud, tänan. suur tänu. härra Pärak. ja, suur tänu ka mina soovin härra Martinit tänada selle väga huvitava ettekande eest, ta on kindlasti väga palju ideid juba saanud. ma arvan, seda konteksti ja seda dramaatilist olukorda on piisavalt kirjeldatud, me elame keerulistel aegadel. ja ta ka selgitas, et et milliseks ja millised on arengud aastal kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, mina kardan, et need välja pakutud meetmed on eh, keskpika, need perspektiiviga ja me teame, et haridusküsimused on liikmesriikide pädevuses ja sellisel juhul, kui see olukord ka nii jääb, siis ma kardan, et äh, lühi, äh, lühiperspektiivis meil positiivseid arenguid näha ei ole, aga ma ei näe siin kolmandat rühma selles uuringus, nimelt noored, kellel on haridus, väljaõpe ja kellel on praegu väga keeruline töökoha leidmisega, kuigi, kuigi Äh, paljudes valdkondades on, on ähm, puudusi äh, just kvalifitseeritud äh, tööjõu osas. ja me näeme ka, et väga vähe on tegelikult stardiabi just noorettevõtjatele. ja härra Martin mainis siin et liikmesriigid ei peaks ähm, haridus, ähm, haridusele ette nähtud vahendeid vähendama, kuid sellegipoolest ma tean, et mõningad liikmesriigid seda teevad seoses äh, keerulise majandusolukorraga, aga EUROS äh, programmi raames on eelarvevahendeid vähendatud ja ma ei leia, et see on väga hea lähenemine. suur tänu! Thank you uh,. Mrs Turunen followed by Mrs Hart. Äh, proua Turunen, palun jah, aitäh. aitäh äh, tutvustuste eest. ma arvan, et ma ise olin äh, raportööriks äh, noorte küsimuses ja see raport võeti vastu juulis parlamendis. ja seal me käsitlesime päris palju samasid teemasid me oleme neid küsimusi siin komisjonis arutanud korduvalt ja tuleb ütelda, et äh, tegelikult see on kõik natukene frustreeriv, sellepärast et tegemist on tõsise poliitilise kiireloomulise küsimusega ja meil on vaja, et äh, valitsused investeeriksid, olgugi et meil on eelarvelisi piiranguid. Brüsselist me ei saa seda aga kõike äh, peale suruda. nüüd me peame aga välja selgitama, millist lisandväärtust me saame noorte Äh, kaudu ja noorte liikuvus kindlasti on üks asi, mida saame siin ära kasutada. samuti me peame vaatama, milliseid algatusi meil on vaja kohaldada ja mille osas on vaja eelarvet Euroopa tasandil. ma usun, et see ongi meie rolliks siin. samuti noorte liikuvuse programm äh, peab olema seotud ka tööhõivega. see on muugagi seotud, kuid minu jaoks on äh, tööhõive küsimus just kõige kiireloomulisem ja nüüd paar kommentaari tutvustatud uuringute kohta. ja olemasolevate väljakutsete kohta. ma nõustun päris paljugagi, aga mul on ka paar küsimust. või pigem kommentaari esmalt lehekülg üksteist te ütlete, et me peame valmistama ette noori selleks, et nad oleksid valmis äh, tööle minema, kui ähm, majanduslangusest on üle saadud. sellega ma saan ainult nõustuda. me peame koolitama ja parandama nende kvalifikatsiooni, kes praegu veel ei ole valmis, et nad siis saaksid tööle minna, kui töökohti luuakse lähiaastatel. samas aga me näeme, et äh, üheteistkümnes liikmesriigis vähendatakse eelarvet koolituse ja teadustegevuse osas ja hariduses ma loodan, et nii ei tehta kõi-, mitte kõigis kahekümne seitsmest liikmesriigis. ka vabandust, see oli ühe, viies liikmesriigis, vähemalt nii on tehtud. tegemist on valdkondadega, mis peaksid aitama meile kriisist läbi saada. Euroopas me just tegelemegi haridusega ja me toodame kõrgetasemelist tööjõudu, mitte madalapalgalisi töötajaid teiseks, te räägite aktiivsetest tööturumeetmetest, ma olen nõus, need peavad olema kulutõhusamad. paljudes eh, liikmesriikides Euroopa tasandil on sellega tegeletud, probleemiks on aga see, et teadlased on tõestanud, et needsamad eh, väga kulukad tööturumeetmed äh, äh, tegelikult ei toimi, selle kohta on ka uuring läbi viidud äh, Taanis. me peame välja selgitama, mis ikkagi toimib, me ei pea lihtsalt aega kulutama ja raha kulutama, vaid peame keskenduma sellele, mis aitab parandada tulemuste kvaliteeti aktiivse tööturupoliitika osas. ja viimane punkt, see puudutab lehekülge neliteist Te räägite äh, kulude vähendamist äh, madala kvalifikatsiooniga noorte äh, puhul, kes vajavad sotsiaaltoetust, ma arvan aga, et ma olen, nõustun teiega, aga ma usun, et eraldi madala kvaliteediga tööturu loomine äh, Äh, sisserännanutele ja kõrvale jäetud noortele ei oleks lahenduseks. poliitiliselt see lahendus ei ole. jah, võib-olla äh, tööandjad leiavad, et see on atraktiivne, aga me ei saa sellist äh, noorte jaoks mõeldud vähem väärtuslikku tööturgu luua. aitäh ja proua Ash um,. suur tänu mina olin ähm, raportöör äh, koolituse ja äh, kutseõppe osas ning ma eelmisel nädalal olin ka vastaval koosolekul ja seal me rääkisime ka noorte töötusest. ja ma tõesti ähm, võin ainult liituda oma eelkõneleja sõnadega, tõesti olukord muutub täiesti masendavaks, sellepärast et, äh, et kriis on veelgi teravdanud olukorda ning mõningad ning liikmesriikides ei ole tegu siin fenomeniga, mis esineb äh, ainult mõnes liikmesriigis mingisuguse kehva poliitika tõttu, vaid see puudutab kõiki liikmesriike. see puudutab ka neid liikmesriike, kus ütleme, et äh, noorte töötus on veel äh, piiratud, kuid sellegipoolest me kõik oleme varsti puudutatud sellest probleemist ning kümne-viieteist aasta pärast on need noored kolme, kolmekümnendate aastate keskpaigas ja endiselt on neil siis need probleemid, kui nad ei ole selleks ajaks ikka veel saavutanud sisenemist tööturule, siis mis nendest, mis tervest sellest põlvkonnast saab? sest nad arenevad ju edasi kümneaastases rütmis, nad ei kao ju mitte kuhugi ja kõige kurvem selle asja juures on see, et on tegelikult väga palju häid projekte, mis on ennast tõestanud, mis näitavad, et nad on saanud noori äh, tööturule, nad on saanud anda noortele veel teise võimaluse, et nad ähm, saaksid oma õpinguid siiski jätkata, äh, et nad, et noored leiaksid ähm, ikkagi juurdepääsu tööturule. nii et oluline on see, oluline on see, et äh, noored tagasi tuuakse kooli ja oluline on see, et sellised programmid äh, tegelikult säiluksid. ja see on iseenesestmõistetav, et majanduse ja ettevõtetega tuleb siin läbirääkimisi pidada, keegi ei taha siin hakata majandussektorit sundima noori tööle võtma, kuid sellegipoolest me eeldaksime, et ettevõtted samuti üle võtaksid osa ühiskonna, osa vastutusest ühiskonna ees ja oma panuse annaksid ühiskonna arengusse ja üheks kesksemaks punktiks on see, et me peame vaatama, mis toimub koha peal, mis toimub kohalikul tasandil ja, ja mis toimub äh, nii-öelda Euroopa tasandil. oluline on see, et kõik äh, osapooled teeksid koostööd, et äh, nii need, kes töötavad noortega koos, need, kes on et ettevõtjate pool, poliitikategijate pool, et kõik need meetmed üheskoos toimiksid. ja kui meie Euroopa tasandil soovime siin rõhutada, et see teema on meile oluline, siis, siis ühelt poolt me peame tähelepanu pöörama nii ESF-ile kui ka vastavatele katseprojektidele. me peame selgelt ütlema, et Euroopa Parlament toetab näiteks võrgustike ähm, loomist koha peal, kuhu oleksid kaasatud nii noored äh, ettevõtjad kui ka vahendajad kuid me näeme, et heade projektide läbiviimiseks kahjuks tihtipeale puudub raha koha peal. ja kui meie Euroopa Parlamendina soovime tõesti sõnumi, olulise sõnumi saata, siis me peame rohkem panustama sellesse, me oleme siin, vaadake, kui palju meid siin kohal on, ei ole ju palju. Äh, suur aitäh ja proua Deli suur aitäh ja suur aitäh ka esitluste eest. mul on mõningaid märkusi esmalt noorte vaesuse kohta. jah, tõepoolest, me peame võitlema selle nimel, et noored omaksid töökohta. samas aga täna me näeme, et kahjuks isegi need noored, kes töötavad, eh, tihti nagu nende töökohad on kas ajutised eh, või siis kehvalt tasustatud seega on vaesuse tase niivõrd äh, suur, et me peame nüüd mõtlema sellele, kuidas konkreetselt saab nende noorte elu parandada. seda seetõttu, et neil tegelikult ei ole isegi juurdepääsu tervishoiuteenustele, seda esiteks. võib-olla me peaksime alustama arutelu selle üle, kuidas tagada eelkõige noortele piisav sissetulek, et nad oleksid autonoomsed. teiseks, haridus jah, nagu te ütlesite, meil on tegemist kriisiajaga ja vähendatakse äh, riigieelarve äh, defitsiiti, noortesse ei investeerita ja haridusse ka mitte, olgugi et seda peaks tegema, aga ma tahaks reageerida sellele, mida te ütlesite, te ütlesite, et tuleb just kõige haavatavamad noored ja võimalikult varaselt tagasi suunata tööturule. selleks aga on vaja parandada õpetajaid õpetajate, koolitajate olukorda, haridussüsteemi, sest et äh, paraku need noored tihtilugu on perekondadest, kus äh, ka vanemate endi olukord on äh, kehv ja kool peaks siin mängima sotsiaalse kaasaja rolli nii et see on kindlasti miski, mida on vaja kiireloomuliselt teha Need diplomite kohta ja seda illusioonide kadumist, mis on tekkinud seoses diplomitega, see on viinud meid praegu nii kaugele, et me peaksime vaatama, mis suunas edasi liikuda. ei ole mõtet saata noori õppima selliseid valdkondi, kus diplomeid ei ole me peame innoveerima, uusi töökohti arvesse võtma, ning äh, peame ka neile endile tähelepanu pöörama, vaatama, milliseid projekte nemad on välja töötanud. tehnoloogia näiteks, ka muud äh, erinevaid sektoreid on, mis liiguvad edasi. me peame vaatama, kuidas meie, eurooplased, täna saame luua teatud platvormi, mille põhjal neid uusi töökohti veelgi rohkem tekiks. ja lõpetuseks Te ütlesite, et väga oluline on äh, õppimine ja ametialane kogemus ühitada. mina aga tahaksin ütelda, et noortel peab olema võimalus ikkagi oma õpingutele keskenduda ja mitte samal ajal McDonaldsis töötada seda ma ütlesin ka e, selle autonoomse elu võimaldava sissetuleku kohta. jah, muidugi mõista, neil on vaja ametialast kogemust, selleks on vaja praktikat. aga praktika peab olema teatud raamistikus tasustatud, tihtilugu praegu ettevõtted lihtsalt kasutavad praktikat e, selleks, et e, mitte võtta tööle täiskohaga töötajaid. nii et meie kui parlamendisaadikute äh, ja rahvaesindajate kohustus on tagada, et noortel oleks väärikad töökohad ja me peame need praktikad kindlasse raamistikku panema ning lõpetuseks diskrimineerimine tööle võtmisel. kõik need noored, kes on pärit äh, ebasoodsamatest äh, peredest või kes on äh, sisserändajate peredest, kuna nende nimede kõla on võõras, siis neid diskrimineeritakse juba öö, kohe algusest peale, olgu neil diplom või mitte. meie eesmärgiks on tagada, et kõikidel Euroopa kodanikel oleksid samad õigused ja et neid koheldaks võrdselt. mida me saame teha? võime muidugi ütelda, et tuleb kinni pidada diskrimineerimisvastasest direktiivist ja sellega ma olen igati nõus, aga kuidas on võimalik karistada kõiki neid ettevõtteid, kes seda ei tee? Äh, te heidetakse kõrvale lihtsalt sellepärast, et te tulete vaesest linnaosast või teie nimi kõlab imelikult teistmoodi. nii et äh, tuleks vältida seda, et lihtsalt heidetaks kõrvale inimesed, kelle, kelle nimi on võõrapärane, kes on äh, vähem soodsatest tingimustest, nii et ma arvan, et me peaksime mõtlema selle üle ja ma tahaksin häirekella lüüa. ma arvan, et tegemist on äh, väga kiireloomulise küsimusega ja kõik see tähendab seda, et me peame poliitilisi lahendusi leidma. Thank you uh,, Mrs uh, Papadopoulou. suur tänu, proua Papadopoulou. tahtsin lisada sellele, mida proua Hirš juba ütles. Thessalonikis käisin Sedefopi koosolekul ja mitmed uuringud on näitan-, näidanud, et järgmise kümne-kahekümne aasta jooksul peame investeerima konkreetsetesse programmidesse, mis on suunatud äh, noortele. noored äh, peavad spetsialiseeruma, nende kvalifikatsioonid äh, peavad olema tunnustatud ka kõikides teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlasi tuleks levitada parimaid tavasid ja võidelda tööpuuduse vastu noorte hulgas täna on seda juba öeldud, et ähm, meie noortel on tänapäeval lausa mitu erinevat diplomit, see tähendab, et tööturg on kokku kuivanud. ja seega peame pöörduma äh, keskkonnasõbralike ähm, töökohtade poole, samuti alternatiivsete energiaallikate poole, äh, nende valdkondade poole, kus on vaja väga konkreetseid äh, spetsiifilisi teadmisi. väga peagi, esimesel detsembril Celefopi uuring ka avaldatakse ja siis hakatakse välja töötama juba siseriiklikke programme ja seega tuleks rõhutada rahastamisallikaid ja neid viise, kuidas leida vajalikke rahalisi vahendeid, et aidata noori, kes ei pääse ligi näiteks avaliku sektori töökohtadele, kuidas nad saaksid luua omaenda ettevõtted erasektoris? see kehtib kõige enam just nimelt lõunapoolsete liikmesriikide kohta, Põhjamaades on selline tegevus rohkem levinud. ja need väljakutsed on meile justkui üleskutsed, me peame töötama välja siseriiklikud programmid, mis kasutaksid kõiki võimalikke viise, kuidas suurendada noorte ning naiste tööhõivet. ja selle jaoks on vaja koordineerida avaliku ning erasektori tööd, kuid ühtlasi koordineerida ka pere ning koolielu ja ma arvan, et koordinatsioon on heaks vastuseks paljudele meie probleemidele. suur tänu, ka teeksin ka ise paar märkust, te mainisite ajutist tööd ühel oma slaididel, öeldes, et paljud nendest noortest, kes ajutistel töökohtadel töötavad, ei jõuagi tähtajatute lepinguteni. kas äh, äkki üks põhjuseid on hoopiski see, et nad ei soovi seda, et nad eelistavad olla töötud või ajutistel töökohtadel, sest et äh, ma tean, et on äh, näiteid minu enda kodumaalt ega teistest riikidest, et nad on kaotanud igasuguse mm, usu tulevikku ja nad ei taha üleüldse midagi teha ja see on väga frustreeriv noortele, kes on diplomeeritud ja kes ei leia töökohti. nii et täitsa uskumatu, et inimene on lõpetanud ülikooli ja neil ei olegi üleüldse mingeid töökohti ootamas. kas oma uuringute käigus olete täheldanud ka seda, et ajutine töö võib olla sammuks edasi tähtajatute töölepinguteni? ja ma olen rääkinud äh, oma valimispiirkonnas inimestega ja nende jaoks ajutised töölepingud on võimaluseks proovida erinevaid töökohti, enne kui nad lõpuks valivad siis sobiva karjääri. nii et äh, nüüd on teil vastamiseks aega maksimum kümme minutit. suur tänu, proua esinaine jagan vastamiseks antud kõneaega oma kolleegiga proua Soniga, tahaksin ise pöörata tähelepanu kahele-kolmele küsimusele, mida kordasid mitmed kõnelejad üle. nüüd kõigepealt raportööri küsimus. tegemist on tõesti olulise küsimusega kui valitsused loovad stiimulid ettevõtetele selleks, et võtta tööle noori inimesi, siis kas see ei mõjuta negatiivselt vanemate inimeste tööhõivet? see argument, et tööturul on põlvkondadevaheline konflikt, on juba väga vana argument, ühesõnaga. ja ma pean nentima, et kui me ei räägi nüüd just väga lühikestest perioodidest ja seda näitab ka meie uuring ja meie uuringud ka pensionite kohta näitavad, et pikas plaanis noorte tööhõive ei mõjuta kuidagi negatiivselt vanemate inimeste tööhõivet. Nendes riikides, kus vanemate inimeste hulgas on tööhõive väga kõrge, siis on ka noorte tööhõive väga kõrge ja vastupidi. nii et ma kuulen seda ikka ja jälle, kuulen ikka ja jälle selliseid väiteid hiljuti Pariisi meeleavaldustel räägiti samuti samast, kui tegeleti siis pensionide reformiga. nüüd teine punkt, mille tahaksin välja tuua see puudutab miinimumpalkadest vähemaid äh, palku noortele. sellest rääkis vist Taani parlamendiliige. ma saan aru, et paljudele on see võib-olla vastuvõetamatu, aga kui me räägime siin hästi struktureeritud äh, haridussüsteemist, nagu on olemas juba Taanis, Austrias või Hollandis, siis tegelikult see töötabki enam-vähem samamoodi nagu miinimumpalgast väiksem öö, palk öö, noortele. nii et inimesed võetakse tööle nii-öelda õpipoistena, sellepärast et inimeste tootlikkus on ka esialgu väiksem ja samal ajal, kui inimene saab rohkem teadmisi, saab kogenumaks, siis ka palk kasvab nüüd, mis vahe on ma olen, ma ei ole teiega absoluutselt nõus. nüüd, kui me vaatame Hollandi süsteemi, kui inimesed hakkavad tööle võib-olla viieteist ja kuueteistkümne aastaselt äh, ja nende palk on kolmkümmend protsenti täiskasvanu palgast ja aja jooksul, teatud aastate jooksul see palk tõuseb ja jõuab siis ühele tasemele täiskasvanu äh, palgaga ja see on hea selline äh, ettevõttesiseselt õppimise süsteem. nii et see on minu lähenemine. ja mina keskendun tõenditele nendest riikidest, kus äh, on saavutatud kõige suuremat edu. kolmas punkt, mille tahaksin välja tuua, on see, et ma olen täiesti nõus äh, proua Deli öelduga majanduskriisi olukorras ja ka väljaspool seda on kõige nõrgemaks inimrühmaks ikkagi noored, kes on pärit ähm, immigrantide perekondadest. nii et nendega tuleb hakata tegelema varases ähm, eas ja pidevalt, nii et kui ma ütlen varases eas, siis juba enne, kui nad lähevad kooli. nii et varases lapsepõlves tuleb juba tagada nende äh, inimestega tegelemine, nende eest hoolitsemine, see on töö, mis ei ähm, lähe kindlasti kaduma nende noorte inimeste puhul. juba ka siis, kui nad kooli lähevad. nii et äh, see on siis selline inimeste jälgimine või äh, nendega tegelemine pikal perioodil, nii et tegemist on elutähtsate investeeringutega, eriti kriisiperioodil, kui kiputakse pikaajalisi investeeringuid vähendama. nii et äh, just nimelt see, kui investeeritakse noortesse inimestesse, kes on äh, väga nõrgas positsioonis, siis just nimelt need investeeringud osutuvad äh, kõige kasulikumaks. väga raske on midagi tõhusalt nende inimestega peale hakata siis, kui nad on juba ähm, kooli pooleli jätnud. ja viimane punkt, mida ma tahaksin veel öelda töö ja õppimise ühendamisele ja te viitasite siin Einsteinile. ja mul on tunne, et Einstein töötas välja oma kõige väljapaistvad teadustööd siis, kui ta oli töös tolli, tööl tolliametnikuna, nii et see näitab, et mul on õigus paljudest riikidest on meil tõendeid selle kohta ja mitte ainult inglisekeelsetest riikidest, et see, kui ühendada töö ja õppimine loomulikult tingimusel, et ei töötata täiskohaga, mis loomulikult ju kahjustab öö, inimeste mm, olukorda ja selle kohta on ka tõendeid, aga kui inimene töötab mingil määral ja kombineerib seda oma tööelu õppimisega, siis pärast õpingute lõpetamist on inimesel kindlasti pärast parem tööhõive või tööturule siseneda ja nüüd annan sõna oma kolleegile selleks, et ta saaks vastata teistele küsimustele. suur tänu kõikide märkuste eest, mis lähevad enamasti kokku ka meie lähenemisega, tahaksin ühte aspekti rõhutada. OECD on rahvusvaheline organisatsioon, me kogume arvandmeid erinevatest riikidest ja me ei ürita mitte lihtsalt öelda, et see on nüüd see riik, kes on kõigile teistele eeskujuks, seda eeskuju tuleks järgida. me pöörame tähelepanu uuenduslikele ja paljulubavatele tavadele ja need tavad on need, mis võimaldavad kiiresti lahendada kiireloomulisi probleeme me rõhutame väga ka õppimise, õppimist üleüldiselt, see keskendub nendele noortele, kellel on olnud raskusi õppimisel ja siis on kindlasti neil raskusi ka edaspidises elus. nii et me üritame määrata kindlaks need meetmed, mis on kõige tõhusamad ja loomulikult äh, riik ise peab võtma ka seisukoha selle sõnumi osas, mis me oleme saatnud äh, neile, nii et äh, igale riigile tehakse erisoovitused, nagu teie teete seda näiteks komisjoniga. teatud riikides hinnatakse väga tehnilist, tehnoloogilist haridust, kui me vaatame näiteks Belgiat või teisi äh, romaani keeli kõnelevaid riike, siis vanemad soovivad oma lastele kõike muud peale kutsehariduse. ja kui me võtame näiteks Prantsusmaa, siis on seal toimunud tohuline, tohutu edasiminek, paljud õpilased kasutavad võimalust töötada samal ajal, kui nad õpivad, on eraldi süsteem ja seda isegi ärikoolides, nii et see võimaldab isegi saada võib-olla hiljem inseneriks või, või muuks kvalifitseeritud töötajaks. nii et me ei kanna neid äh, tavasid lihtsalt ühest riigist teise üle. nüüd äh, see dünaamika, see on väga oluline ja sellepärast meeldib mulle väga teie sõnum, nimelt äh, noorte liikuvus, sest et noored ei tohi jääda pidama või lihtsalt äh, toppama halbades tingimustes äh, töötamisele, nii et me tahame luua sellise võimaluse edasi liikuda, ükskõik, kas siis tegemist on ka ajutiste töökohtadega või osalise ajaga töökohtadega, me näeme, et parem on ikkagi alustada mm, kehvades tingimustes töötades kui töötuna. ja tihtipeale peab hakkama esimesi kontakte tööturuga looma juba varem, seda juba haridusteel, juba siis, kui noor alles õpib, peab ta äh, üritama luua esimesed kontaktid tööturuga, enne kui ta tegelikult sinna päriselt siseneb. ja viimane äh, aspekt, sellele oleme me palju rõhku asendanud, asetanud ja asetasime selle palju rõhku ka Oslo konverentsil, et kõik tasandid on olulised, eriti ka kohalik tasand ja kui te lähete meie internetileheküljele, siis näete, et seal on ka tunnistusi inimestelt, ähm, kes on kohapeal näinud, mis on äh, noorte heaks ära tehtud. nii et äh, komisjoni sõnum on seega väga oluline selleks, et motee-, motiveerida ka kohalikul tasandil tegutsevaid sidusrühmi. käisin ka Marseilles ja nägin, mida on selles osas ära tehtud. kõik tunnevad seal ennast seal osana sellest projektist, ka noored, ettevõtjad mõistavad, et nad saavad tõesti midagi ära teha, eriti kriisiolukorras, kui nad võtavad tööle noori inimesi. suur tänu teile mõlemale suur aitäh, härra Martin ja proua Sony. suur aitäh kolleegidele ka märkuste eest, nii et äh, kõigile suur tänu. The next point on the agenda is the report twenty 20... järgmine päevakorrapunkt on kaks tuhat kümme aasta aruanne kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta ja annan ka sõna nüüd meie raportöörile proua Papadopolule suur tänu, ma jätkan inglise keeles. niisiis. me peame siis üle vaatama, millised on meie ettepanekud. kõigepealt me siis tervitame heaks, tervitame komisjoni strateegia aruande ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist aasta struktuurifondide vahenditest kaasrahastada programmide rakendamise ähm, kohta. kuid me oleme siiski arvamusel, et ülemaailmset majanduskriisi arvesse võttes peaks ähm, siin välja toodama näitajad kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kohta, sellepärast et ähm, selle menetluse osas me oleme siis parandanud äh, nii läbipaistvust kui ka liikmesriikide eh, kohustusi ja siis me saame ka vaadata, millised eh, progressid, eh, millised edusammad on saavutatud liikmesriikides ja kuidas on järgitud Euroopa Liidu suunaseid. kuid me peame loomulikult vaatama ka, millised on arengud praeguse majanduskriisi raames. ja siin tuleb rohkem teha ka analüüse ka selles osas, kuidas sotsiaalseid lõheseid vähendada, parandada sotsiaalset kaasatust, võidelda tööpuuduse vastu. ja see on meie arvates väga oluline, sellepärast et meie majanduslik ta-, majanduslik maastik on seoses äh, majanduskriisiga peale aastat kaks tuhat kaheksa väga suurel määral muutunud. tööhõive on vähenenud, töötute hulk suurenenud, investeeringuid on vähendatud ja me ka äh, teame, et erinevused liikmesriigid on erinevates valdkondades väga suured ja see tähendab, et me vajame ka uusi prioriteete, uut lähenemist ja kõigest sellest tuleneb, et äh, liikmesriigid äh, peavad paremini äh, Euroopa Liidu suuniseid rakendama selleks, et tagada jätkusuutlik areng ja keskkonna kaitse, samuti parandada äh, tööhõivet. me tervitame seda, neid edusamme, mis on juba tehtud, äh, paremat, rohkem ja paremaid töökohti suuniste rakendamisel, kuid me leiame, et selleks, et vaesuse vähendamise sihtmärgi saavutamiseks äh, seatud eesmärke saavutada, tuleb kõik ressursid mobiliseerida, et saavutada need eesmärgid aastaks, äh, tulevasteks aastateks, mis on siis ette nähtud ka Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta strateegias. samuti me kutsume liikmesriike üle vähendama halduskulusid ja kõrvaldada segavad asjaolud, mis takistavad poliitiliste eesmärkide saavutamist, tööturule juurdepääsu, vaesuse vastu võitlemise ja oskuste edendamise valdkonnas. samuti me tunnistame, et tänu prioriteetide kindlaksmääramisele on programmide rakendamine äh, paranenud, kuid jätkusuutlik areng on Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia üks eesmärke ja seetõttu kõik liikmesriigid peavad äh, vältima võimalikke viivitusi, mis tekivad siis rahastatavate programmide ehm, väljavalimisel. see tähendab, et tuleb vähendada äh, administratiivkulusid ja tuleb teha kõik meie konkurentsivõimelise majanduse, majanduse säilitamiseks, samuti tuleb panustada sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. me äh, palume ka komisjonil muuta ESF-i tegevus äh, tõhusamaks selliste võimaluste tagamisel Euroopa kodanikele, mis aitaksid neil naasta tööturule ja suurendada kohanemisvõimet. samuti on Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia väga oluline tööhõive suurendamise jaoks ja siinkohal me leiame, et äh, väga oluline on ESF-i vahendite äh, kulutõhus ähm, rakendamine liikmesriikides. tuleb äh, parandada ka inimeste ähm, oskusi selleks, et neil oleks suurem võimalus äh, leida uus töökoht. me peame võitlema vaesuse vastu, sotsiaalse tõrjutuse äh, vastu ja seetõttu me kutsume komisjoni üles suurendada ESF-i potentsiaalse autonoomiat ja paindlikkust finantsküsimustes ning lihtsustada selle menetlusi. samuti tuleb tugevdada järelevalvemeetmeid ja kontrollimehhanisme. samuti tuleb liikmes, peaks komisjon liikmesriikide strateegiaaruannetes põhinäitajaid laialdasemalt kasutama, et see, selle kaudu ka Ähm, parandada neid meetmeid, ähm, mis on suunatud just haavatud, äh, haavatavatele rühmadele töökohtade loomisel. Võrd-, oluline on ka võrdsete võimaluste edendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine. viisteist november on muudatus äh, ettepanekute esitamise tähtaeg, teie ettepanekud on teretulnud ja meil oli ka piirang, nimelt see arvamus äh, pidi, ei tohtinud olla rohkem kui kakssada tähemärki. ja suur tänu teie tähelepanu eest! proua Schröter ja äh, proua Figureida seejärel. Äh, viimase lause kohta. meil on üks tõesti selle kahesaja tähemärgiga probleem, te võite täiesti kindlad olla, et sellest arvamusest saab siiski väga põhjalik, selles võite kindel olla kuid me peame ka vaatama, miks see komisjoni tekst on tulnud nii hilja. siin ei ole tegu ju mitte tegevusprogrammide kontrolliga, oleks ka hea, kui me saaksime vaadata, kuidas programme rakendatakse, kuid siin on tegu ka raamdokumendiga millis pidi esitatama juba aastal kaks tuhat kaheksa ja mis suure viivitusega ka esitati, nii et komisjonil läks väga kaua aega, et selle dokumendiga välja tulla. ja me peaksime kritiseerima seda, et sellel dokumendil ei ole reaalsusega mitte mingit pistmist enam, sellepärast et vahepeal on olukord äh, muutunud, homme meil tuleb ka ühtekuuluvuse raport ja me peame edasi mõtlema ja meie jaoks oleks palju huvitavam äh, vaadata, kuidas ESF on toiminud, milline on selle mõju, kuidas see on ähm, kõik, kõikidele tasanditele kohale jõudnud. nüüd äh, me pea-, me peame üle vaatama ka ESF-i vahendid, äh, kas äh, mõju on olnud positiivne või mitte, kas liikmesriigid on üldse kasutanud neid olemasolevaid vahendeid ja sellega ma jõuan keskse küsimuse juurde, nimelt enamus vahendeid on ESF-i Eh, vahendi all ja see tähendab, et liikmesriigid ei ole saanud ka neid kasutada ja see tähendab, et et selle suhteliselt väikese ESF-i määruse vahendeid eh, ei olegi kasutatud, kuigi välja on pakutud väga häid programme. näiteks Saksamaal on alternatiivis eh, programmi vahendeid pole üldse kasutatud ja me peame tegelema ka selle küsimusega. ma sooviksin ära tuua veel paar asja lühidalt soolise aspekti arvestamine eelarvestamisel, see, selles osas ei ole mitte midagi tehtud. komisjon ütles ainult, et jah, et raamstrateegia sellega arvestab tegevusprogrammis. ja, ja komisjon ütles, et jah, et see on tõesti väga hea strateegiadokument, aga sellegipoolest ma leian, et siin on tegu skandaaliga, ma ei ole saanud mitte mingit ähm, vastust sellele, me oleme selle aspekti kasutamise eest väga kaua võidelnud ja, ja välja ei ole tulnud midagi saanud. artikkel viis on, äh, on näidanud ennast äh, heast küljest ja ka komisjon oleks pidanud selle välja tooma, kuid ei ole. komisjonil on ka teisi vahendeid, näiteks äh, ka, ka Äh, lisavahendid, aga äh, milline liikmesriik on neid kasutanud, milline mitte, mitte mingeid andmeid ei ole selle kohta. on ka üks äh, lõige, mis ütleb, et liikmesriigid peavad innovatiivseid ja ja ülepiirilisi projekte rahastama, aga nad ei ole saanud selle, nad ei ole mitte midagi teinud ja komisjon ei ole ka selle kohta mitte midagi kirjutanud. ja nüüd keskne punkt, mida me kõik kogeme, kui me kohapeal käime, nimelt kui tekib probleeme väikesemahuliste ettemaksetega komisjoni poolt äh, väiksematele vabaühendustele ja seetõttu tekib väga suuri probleeme äh, programmide rahastamisega. nimelt äh, koha peal tekib juba suuri rahastamisprobleeme vabaühendustel ja komisjon võtab seal tükk aega aega, et oma rahadega toetada seda programmi, et see on oluline probleem, sellega tuleb ka tegeleda. ja nüüd Äh, komisjon ütleb, et äh, et äh, erinevatele aspektidele tähelepanu pööramine on oluline, kuid mina leian, et meil on vaja selgeid eesmärke, selgeid näidikuid, mitte mingisugust erinevate äh, teemade väljatoomist ja ma arvan, et see peaks ka meie tekstis äh, paremini välja tulema, tänan. Äh, proua Figureido, palun. E, um jah, tegemist on äärmiselt olulise teemaga nimelt kuidas äh, fonde kasutatakse, aga samuti äh, praeguse ühtekuuluvuspoliitika ja olemasolevate programmide analüüs. ma olen varem ka seda teemat kommenteerinud. ja ma tean, et on olemas programme näiteks äh, võrdsete õiguste tagamise osas nagu Equal, mis, kui nad ellu viidi ja lõpetati, siis nende kohta öeldi, et Euroopa Sotsiaalfond tegelikult äh, saaks äh, pakkuda veel lisavastuseid, aga neid vastuseid paraku ei ole meil see vist tõesti tähendab, et tegelikult me oleme maha jäämas paljudes erinevates valdkondades. Euroopa Liidu sotsiaalfond ja teised struktuurifondid isegi ühtekuuluvusfond. praegu äh, tuleks vaadata, kuidas neid kasutatakse ja samas tuleks arvestada siinjuures ka võrdsete õiguste põhimõttega ning äh, sugudevahelise võrdsusega. tahaksin lisaks sellele ütelda, et üks probleeme erinevates liikmesriikides on eriti neis, kus võib-olla olukord on äh, finantsiliselt hapram neis riikides eriti just on vahel raskusi kaasrahastamise leidmisega. Äh, nii et nad ei suuda kas ühtekuuluvus- või tõukefonde lihtsalt kasutada. Äh, mida rohkem selle üle mõtled, seda, äh, seda ilmselgem on, et mida habramas olukorras riigid on, seda rohkem neil tegelikult seda raha vaja on. see kõik on viinud suurema ebavõrdsuseni ning selle asemel, et tagada paremat sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust, tegelikult need fondid lihtsalt seetõttu, kuidas rahastusreeglid on välja kujundatud, ning seetõttu, milline on menetluskord, mida peavad järgima institutsioonid, siis need riigid, kes ei suuda kaasrahastamist omalt poolt pakkuda, tegelikult ei saa neist fondidest abi. ning vahendid saadetakse tagasi ühtsesse patoniks, sellest saavad äh, kasu ikkagi rikkamad riigid, see jällegi loob rohkem ebavõrdsust. see ei ole mitte ainult minu arvamus, vaid äh, reaalsus ongi selline, kui me fakte vaada-, vaatame, siis see on ka selge. ma tahaksin küsida komisjonilt samuti selle kohta, mida komisjon sellest kõigest arvab. nagu ma ütlesin, siis ma tean, et on läbi viidud analüüse nende teemade kohta aga kui me vaatame ikkagi seda, kuidas olukord praegu on arenemas, siis on äh, täheldada teatud negatiivseid trende ja me peame sellele reageerima ja palju kiiremalt kui varem. nii et ma arvan, et see on tuleks samuti kaasata arvamusse. ma muidugi saan aru, et on keeruline seda teha, kui sõnade arv arvamuses on niivõrd piiratud, aga kindlasti me teeme muudatusettepanekuid ja loodetavasti me suudame koos jõuda ka teatud paremate ettepanekuteni, aitäh! aitäh ja proua Jaslovjevska ja proua Grüni pärast! Äh, jeżeli chodzi o takie... Aitäh! ma usun, et see arvamus põhimõtteliselt on äh, õiges suunas liikuv. sotsiaalfond on äh, väga hea vahend võitlemaks kriisi vastu. Äh, proua raportöör kutsub üles, üles näitama paindlikkust ning tagama parema kontrolli samuti kulutuste üle. see on muidugi hea. samas aga ei ole arvamus piisav vaesusevastase võitluse osas ma usun, et tööhõivekomisjon ei saa praegu siin selles osas nõustuda raportiga. mis puudutab esimest punkti, ehk siis tööturu hindamise vajadust ning seost Euroopa Sotsiaalfondi ning makromajanduslike mõjude vahel, siis siin tuleb ütelda, et taolisi nähtusi väga keerukas hinnata. see fond on vajalik seetõttu, et ta toob kaasa muutusi pikas perspektiivis. see tähendab, et äh, inimeste meelsus muutub, aga seda on raske mõõta. ma arvan, et tulevane arvamus äh, peaks siiski vaatlema ka kriisivastaseid meetmeid. võitlus vaesuse vastu peaks olema prioriteediks. Äh, siin praeguses arvamuses, aga mina seda meelt ei ole. ma arvan, et äh, fond äh, peaks eelkõige täitma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimise eesmärke. kõiki eesmärke, mis selles strateegias on, mitte ainult keskenduma vaesusevastasele võitlusele. kui me üritame vaesust, vaesusest iga hinna eest võitu saada, siis võib tulemus tegelikult olla vastupidine. me peaksime pigem parandama ühiskonna reaktsiooni, edendama ettevõtlusvaimu ja nii edasi. viies punkt. raportöör räägib siin fondi rollist sotsiaalse tõrjutuse vähendamisel, ma arvan, et fond peab eelkõige aga leidma kasutust selleks, et parandada töökohtade kvaliteeti ma arvan, et me peaksime taaskord siin äh, johtuma oma kogemustest ühtekuuluvuspoliitika raames. mis puudutab aga fondi rahastamisküsimusi, siis äh, ma arvan, et me praegu ei saa nõustuda sellega, et see fond löödaks lahku ühtekuuluvuspoliitikast. ühtekuuluvuspoliitika peab just nimelt tuginema äh, tervel real tegevustel me rääkisime enne üksteise täiendamisest ja ma leian, et see on oluline. kuues punkt. kuuendas punktis on tehtud ettepanek äh, muuta suhtumist ja me peaksime input suhtumise muutma outcome suhtumiseks. proua Krüni, jah, aitäh! ma olen raportöör Euroopa Sotsiaalfondi osas ja seetõttu muidugi huvitab mind ka käesolev arvamus suuresti. mul ei ole olnud veel piisavalt aega sellega süvitsi tutvuda, aga kindlasti teen ka omalt poolt muudatusettepanekuid ja nagu kolleeg Poolast leian ka mina, et siin on keskendutud suuresti võitlusele vaesuse vastu, samas on aga ka vaja tähelepanu pöörata paljudele muudele küsimustele, ja ka strateegiale kaks tuhat kakskümmend, nii et me ei saa keskenduda siin ainult vaesusevastasele võitlusele. mina tahaksin äh, siin ütelda, et jah, me peame võitlema vaesuse vastu, aga see peab käima käsikäes äh, sotsiaalse kaasatusega ehk siis liikumisega äh, tööhõivele. muidugi mõista tuleb tähelepanu pöörata töökohtade kvaliteedile, üleminekule ja muule, nii et siin on väga palju erinevaid punkte, kindlasti edastan siis äh, kolleegile oma muudatusettepanekud ja tahaksin tänada juba ette äh, teda selle eest, et ta ka minu muudatusettepanekutega loodetavasti arvestab. komisjonist keegi enam sõna ei soovi, nii et äh, palun, proua raportöör. jah, aitäh kõikidele kolleegidele, kes äh, sõna võtsid ja ma leian, et te tõstatasite väga olulisi küsimusi ja ma olen nõus ka proua Schröteriga, kes ütles, et tõesti dokumente te ei saanud kätte õigel ajal ja siin tõesti tekkis väike viivitus Euroopa Komisjon on omalt poolt välja toonud, et on leidnud aset muutusi võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa ja ka ma ise olen ütelnud, et kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme vahel on väga palju muutusi toimunud erinevates liikmesriikides, aga on kõik see toimunud erinevalt. ma leian, et osad riigid on väärtustanud ja kasu saanud programmidest, teised jällegi ei ole seda kindlasti ei tohi silmist lasta, kui me töötame välja strateegilisi liikmesriikide programme me peame välja töötama sellised prioriteedid, mis käiksid käsikäes kogu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. tahaksin ütelda kolleegile järgmist. me panime suurt rõhku vaesusele just seetõttu, et kahe tuhande kümnendal aastal äh, me tähistame Euroopa vaesusevastase võitluse aastat meil on kaks tuhat kakskümmend strateegia raames erinevaid eesmärke, nagu rohkem tööhõivet, suurem naiste kaasatus. see kõik eh, jällegi, seda kõike on jällegi võimalik raportisse ka kaasata. ma ütlesin ennist, et eh, siin raportis eh, arvamuses on ainult kakssada tähemärki, nii et me ei saa tõesti kõigega arvestada, aga Saksamaa eesistuja tegi eelarve osas ühe äh, algatuse ja ma loodan väga, et äh, järgnevad eesistujad jätkavad sellega. tegemist oli siis gender budgetingiga või siis äh, sooküsimustega tegelemiseks mõeldud eelarvele. Eh, paraku kõik eesistujad sellega ei ole tegelenud, see on aga oluline seda seetõttu, et see ei tähenda mitte ainult eh, naistele ning võrdsete võimaluste tagamisele mõeldud eh, projektide rahastamist, vaid see tähendab ka seda, et meil on võimalik hinnata, milliseid edusamme on tehtud ja vaadata, kuivõrd tõhusad programmid on. samuti vaadata, kuivõrd edukaks on programmid osutunud. vabaühenduste kohta oleme me kuulnud, et eh, nad on saavutanud väga vähe edu, nii see on. ja see muuhulgas takistab neil ka ellu jääda ning oma rolli täita, ma olen sellega igati nõus. näitajate kohta, siis siin me oleme kõik nõus, et eh, on vaja selgeid näitajaid ja mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, nagu ütles proua Figureido, siis jah, tõesti, me ootame sellelt fondilt, et ta täidaks tekkinud lünki, näiteks selliste programmide puhul, nagu tekkis Equali puhul. või vähemalt me loodame ja arvame, et võib-olla siis läbi muudatusettepanekute õnnestub meil välja tuua see, et vaja on rahastada just neid valdkondi, kus on kõige rohkem rahastamist vaja ja neid organisatsioone, kellel seda on vaja, võib-olla kõige rohkem on seda vaja just nimelt võrdsete äh, võimaluste eest võitlevatel vabaühendustel ja lõpetuseks äh, siin räägiti veel sotsiaalfondist, ma arvan, et äh, jah, see peaks olema paindlikum, paremini peaks ära kasutama olemasolevaid vahendeid, äh, edendama tööhõivet ning rõhku me peaksime eelkõige panema just ettevõtlusvaimu edendamisele ja sellele, et meil peame saavutama kõikide kaks tuhat kakskümmend strateegia ellu, eesmärkide elluviimist, suur aitäh! jah, aitäh! muudatusettepanekute esitamise kuupäev on viisteist kell kaks päeval ja hääletamine toimub hiljem. sellega oleme tänaseks lõpetanud. Äh, siiski, Strasbourgis on veel erikoosolek kahekümne teisel novembril, esmaspäeval kell üheksateist null null kuni kakskümmend kolmkümmend. nii et näeme siis Strasbourgis